morning, ladies and gentlemen. tere hommikust, daamid ja härrad. äärmiselt hea meel teid kõiki siin näha eelarve kontrolli komisjoni koosolekul. täna on minul ülesanne asendada proua Kresslet ja ma loodan, et te annate mulle ette andeks, kui ma milleski eksin siin koosolekut juhatades, kuigi ma püüan kindlasti vigade te tegemist vältida. alustuseks meil on tõlge kõikides asjakohastes keeltes ja alustuseks kohe ma hoiatan kõiki kolleege ja teisi, eriti öö, äh, kontrollikoja esindajat, et meil on otseülekanne koosolekult, mis tähendab seda, et paluks hoiduda poliitiliselt ebakorrektsetest avaldustest ja jääda vaid poliitiliselt korrektsete avalduste juurde. ega keegi päevakorra vastuvõtmise vastu ei ole, ma ei näe ühtegi protestivat märguannet saalist. veel on mul ülesanne teile öelda, et päevakorra e-, esimeses punktis on meil raportöör ikka veel puudu, äh, kolleeg Koon, kes on kuskil Brüsseli ühistranspordis kinni, aga andmed ütlevad, et ta peaks siia iga hetk jõudma. meie alustame selle päevakorrapunktiga siiski nüüd ja praegu. alustuseks annaksime sõna härra Russole. ma põhimõtteliselt peaksin paluma teil piirduda viie kuni kaheksa minutiga. ühesõnaga, kui te näete, et härra Koon tuleb saali, siis see tähendab, et teie kõneaeg sellega lõpetab, lõpeb. aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud eelarve kontrolli komisjoni liikmed mina töötan välisasjade üksuses ja esindan tei-, esitan teile kümnendat peatükki meie aruandes, mis puudutab välisteenistust. kontrollikoda on positiivselt meelestatud kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta suhtes null koma viis protsenti on hinnanguliselt veamäär. viiskümmend viis tehingut sai välja valitud, millest neli oli seotud välisteenistusega. ja ühes leidsime tun-, teadmata kvantifitseeritava ähm, vea ja samuti puudus ka kirjalik kokkulepe partnerorganisatsiooniga. mingisuguseid muid probleeme me ei leidnud välisteenistuse tegevuses. oleme hinnanud ka seda, kuidas on ellu viidud kahe tuhande neljateistkümnenda aasta kohta tehtud äh, soovitusi ja enamikus need on ellu viidud. sel aastal meil mingisuguseid soovitusi ei olnud. ja lugupeetud juhataja, lugupeetud raportöör, lugupeetud kõrge esindaja, olen valmis vastama teie küsimustele, kui neid peaks olema. suur tänu nüüd annaksin ma sõna kõrgele esindajale. enne seda aga sooviksin rõhutada, et me hindame väga kõrgelt seda, et te olete siia tulnud otsejoones teiselt mandrilt ähm, rääkima, kuidas teie noor ja energiline institutsioon toimib Äh, rangetes eelarvetingimustes? suur aitäh, juhataja! ma püüan nii hästi kui vähegi võimalik ära kasutada selle kõneaja, mis mul on. ja muidugi kasutada ära asjaolu, et härra Koon veel siin ei ole. kasutaksin niisiis aega mitte ainult selleks, et rääkida eelarvest ja juhtimisest. mul on väga hea meel, et äh, kolleegid Divita ja Šveit on siin annaksin neile vastamiseks võimaluse, kui peaks tulema tehnilisemaid küsimusi. aga põhiline on see, et meie kohtumine on väga hea võimalus, nii nagu alati, mõelda üle meie teenistuse eesmärkide üle ja selle üle, kuidas kõige paremini oma tööd korraldada. ma sooviksin tänada kõiki, kes siin on, samuti sooviksin tänada kõiki neid parlamendisaadikuid, kes on oma küsimused kirjalikult saatnud sooviksin tänada teid järjekordse väga hea koostöö aasta eest, millega on püütud välisteenistust äh, muuta ökonoomsemaks, kulutõhusamaks. see on meie viimane koostööaasta enne seda, kui ähm, valitakse uus parlament, uus kõrge esindaja. selle nelja aasta jooksul ma olen äh, näinud Euroopa poliitikat muutumas märksa küpsemaks, aga seda tingimustes, kus ülemaailmne olukord on järjest pingelisem. selle eest ma sooviksin tänada oma organisatsiooni töötajaid nii, nii Brüsselis kui mujal maailmas, sellepärast et nagu te kindlasti teate, on meie see esinduskond ja töötajaskond üks maailma kõige suuremaid ja loomulikult sooviksin tänada ka Euroopa Parlamenti, kes on äärmiselt oluline olnud selles, et me suudaksime oma töö järjest paremini korraldada parlamentaarse diplomaatia ja, ja, ja muus mõttes, nii et sooviksin tänada Euroopa Parlamenti veel kord selles viimases öö, ähm, aasta eelarve kinni, täitmise kinnitamises. ja kui meil õnnestub tõesti saada eelarve täitmise kinnitus sellele noorele särtsakale asutusele, nagu juhataja siin ütles, siis see on kindlasti tänu sellele, et meil on väga hea koostöö teiega. maailmas olukord on järjest keerulisem. meie eesmärgiks on mitte rõhuda konkurentsile ja konfliktile, vaid pigem rahvusvahelisele õigusele, rahvusvahelis-, õigusriikidele ja koostööle. tänapäeval paljud arvavad, et kõik seisneb vaid võimupoliitikas ja et rahvusvaheline poliitika tähendab vaid konkurentsi ja seda, et ähm, ei saa olukorda, kus mõlemad võidavad, vaid alati üks võidab, teine kaotab, teine, üks kaotab, teine võidab. ütleksin niimoodi, et see on täiuslik retsept konfliktiks ja sõjaks ja sellepärast me just nimelt äh, teemegi väga suurt tööd rahu nimel kogu maailmas, sellepärast et meil on omad kogemused sõjast. me teame, et meie naabrite nõrkus on meie nõrkus ja meie naabrite tugevus on meie tugevus. kliimamuudatused, ränne, selliseid asju saab lahendada vaid ülemaailmse koostööga. meie partnerid teavad seda. ja ma ütleksin, et nad on järjest rohkem huvitatud, järjest nõudlikumad tegema koostööd sellise usaldusväärse partneriga nagu Euroopa Liit. meie ise võib-olla ennast alati niimoodi ei tunneta, aga mujal maailmas meid küll niimoodi nähakse ja me peaksime seda, seda ka ise demonstreerima. viimastel, viimasel ajal on Euroopa suure, järjest tugevamaks muutunud, võtkem siis kliimamuudatused või kestlik areng. meie partnerid näevad, et me alati soovime häid teo, häid töökohti, kestlikku arengut, et meil ei ole mingisugust peidetud äh, motivatsiooni, me soovime turvalisust ja julgeolekut. me muidugi ei välista kunagi ähm, väga suure jõu kasutamist, aga see ei ole kindlasti üks esimestest äh, lahendustest. Äh, konfliktijärgne lahendus, ähm, rahu vahendamine, need on meie jaoks olulised ja meid nähakse jätkuvalt rahu vahendajatena. enamikes konfliktides üle kogu maailma, mitte kõikides, aga enamikes, meil on õnnestunud siiski jutujärjele saada kõikide osapooltega, isegi seal, kus seis toimub, tundub olevat raske. tundub, et me oleme veel asendamatumad kui neli aastat tagasi. maailm muutub, meie muutume ka ja tegelikult osaliselt me oleme oma suutnud oma rolli täita tänu teie koostööle. kahe asja eest oleme eriti tänulikud. möödunud kuul suure enamusega te kiitsite heaks Palestiina rahaeraldise ilma eranditeta. see demonstreeris mitte ainult vastutulekut vajaduse hetkel, aga see tähendas, et me saime kõik aru, et see ei ole heategevus. see on Euroopa kodanike strateegiline huvi sellepärast et Palestiina laste koolidesse investeerimine, ükskõik kas need on Gaza sektoris või Jordaanias või mujal, see tähendab investeerimine mm, lastesse, kel, kes on meeleheitel, kes on väga raskes olukorras. sooviksin teid tänada veel ühe asja eest, see on teine teema. Teie tugi strateegilisele kommunikatsioonile. kuusteist uut kohta saime äh, Ähm, rahastada kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal meie delegatsioonide eelarvet saime tõsta ja saime ka desinformatsioonikampaaniatega võidelda. Te teate väga hästi, kui oluline see on, mitte ainult Euroopa Liidu sees, aga liikmesriikides, aga ka äh, nüüd, kui valmistume uuteks valimisteks. me püüame ühtlasi demonstreerida ka koostööd meie naabritega, näiteks idapartnerlus, seal me alustasime strateegilist kommunikats-, strateegilise kommunikatsiooni tööd, aga oleme seda jätkanud Balkanil ja Aafrikas. idapartnerluse tippkohtumine, Balkani konverents, muud üritused, need demonstreerivad, et tegelikult, kui rohkem investeerida, siis on ka tulemused käegakatsutavad ja teie toetus on väga oluline siin olnud, aitäh selle eest! sooviksin edasi anda ka tänud, mida meie oleme oma partneritelt tuu-, kuulnud nende initsiatiivide kohta. Need on näited meie viimaste aastate koostööst. ma ei ole kunagi arvanud, et see eelarve täitmise kinnitamine on nagu eksam, see ei ole kunagi olnud institutsioonide vaheline konfrontatsioon, see on alati minu jaoks olnud võimalus meie tööd paremini ümber korraldada, paremini korraldada oma eelarve investeeringuid, mina leian, et me oleme selles asjas koos ja sellepärast ma sooviksin teid tänada. meie oleme siin selleks, et kuulda teie ideid ja mõelda koos, kuidas paremini tööd teha ja nüüd on see viimane kord. alati oleme valmis kuulama, kuidas oma tööd korraldada, kuigi meie võimalused on muidugi äh, piiratud, alla üheksasaja miljoni on meie praegune eelarve, see on suhteliselt mõõdukas summa võrreldes nende ülesannetega, mis meil on, üheksa tuhat äh, teenistujat on meil, sada nelikümmend delegatsiooni üle kogu maailma on meil sealhulgas maailma kõige raskemates kohtades. me peame niivõrd tõhusalt tegutsema, kui vähegi võimalik. me ei saa töömäära vähendada, me ei saa eelarvet suurendada, me peame lihtsalt olemasolevaga parima võimaliku tegema. sellepärast just nimelt eelarve kontrolli küsimu-, töö, kontrollikomisjoni töö ja kontrollikoja töö on nii oluline, suur aitäh Peter Russole, suur aitäh kontrollikojale, suur aitäh raportöörile, kes peatselt siia jõuab. ma arvan, et just nimelt tänu meie koostööle oleme me juba suutnud parandada oma tööd ja tulemuseks on parem välisteenistus. parem selles mõttes, et me anname nagu paremat teenust, aga suudame korraldada ka parema töökeskkonna oma töötajatele. minu jaoks parem välisteenistus on selline, mis on samaaegselt võrdsem ja tõhusam näiteks me, eh, me tegime seda, mida soovitati, et kõikidele stažööridele kõikides esindustes ähm, makstaks võrdset äh, raha, üks koma kaks miljonit, kaks tuhat kaheksateist eraldati selleks, see on täiendav koolitusvõimalus noortele inimestele. ja meil on eraldi programm noortele ülikooli lõpetajatele ma tean, et mõnedes valdkondades me ei ole nii kiiresti edasi läinud, kui soovisime. näiteks soolise tasakaalu parandamine meil. aga edasiminek on ja me oleme otsustavust täis jätkata samal kursil ja ma olen kindel, et kaks naiskolleegi siin minu kõrval või tähendab, kaks kolleegi siin minu kõrval hoolitsevad selle eest, et see jätkuks. Ehm, juhtivatel kohtadel naisi on meil liiga vähe veel, üheksa seitsmeteistkümnest ametikoha määramisest möödunud aastal läks naistele. see on osa meie tööst, mille me käivitasime möödunud aastal, kaks rakkerühma karjääride ja soolise tasakaalu jaoks rakkerühmade teer kaarti me oleme nüüd täitnud, teekaardid kinnitati aasta tagasi ja meil on olemas ka spetsiaalne võrdsete võimaluste spetsialist. võrdsed võimalused kõikidele töötajatele ja sooline tasakaal, see ei ole mitte ainult nii-öelda linnukene, sellega ma soovin ka meie töötajate ja töö kvaliteeti parandada. vaja on lahti saada nendest barjääridest, mis on sel lah-, vaja on kindlustada, et naistel ja meestel on töö, mida nad väärivad. täpselt samasugust tööd tehakse ka selleks, et erinevad vanuserühmad, et neil on võrdsed võimalused töökohtadele, et oleksid nii-öelda karjääri, et nüüd ma võib-olla ütlen midagi poliitiliselt eba, näete, tunneli lõpus paistis valgus ja ta on lõpuks kohale jõudnud, härra raportöör. mina mõistan seda väga hästi, sest ma olen ju Rooma linnast. me peame äärmiselt oluliseks meie töötajate väga suurt mitmekesisust, mitte ainult, et oleks sooline tasakaal, aga aga noh, me püüame siiski vältida, et meie teenistustes ei oleks ainult üle kuuekümne aastased mehed näiteks. see võib kõlada poliitiliselt ebakorrektna, korrektsena. nüüd töökeskkond ja selle kvaliteet. äsja esitlesime selleteemalist paketti, kiusamisvastane pakett. me koolitame oma töötajaid selleks, et ära hoida kiusamist ja midagi ette võtta, kui kiusamist on nähtud. möödunud aastal oli meil järjest rohkem lähetatud eksperte välisteenistuses. see tegelikult näitab meie töö muutuvat iseloomu. kaks kolmandikku, üle kahe kolmandiku meie liikmesriikidega, liikmesriikide eksperdid, seal on kas lähetatud ekspertidest on kas sõjaväelased sada üheksakümmend üks ehk nelikümmend kolm protsenti või siis sada kuus, kes eh, ehk kakskümmend neli protsenti, kes töötavad öö, ehm, missioonidel. palju meie praegusest tööst ei oleks olnud võimalik ilma nendeta. me oleme suurendanud oma kriisi lahendamise tööd ja kaitseküsimustega seotud tööd ja, ja kuna see töö on suurem, siis meil oli vaja ka rohkem just nimelt selliseid spetsialiste, kes sellele sobivad. väga palju julgeoleku kaitsealast tööd ei oleks ilma nendeta võimalik olnud, nende töö oli vajalik selleks, et reageerida poliitilistele ülesannetele, mida andis muuhulgas ka parlament ähm,, strateegiline kommunikatsioon näiteks. meil on palju liikmesriikide eksperte ka strateegilise kommunikatsiooni alal aga me oleme püüdnud teha seda, mida te soovitasite, et need eksperdid võtta oma teenistusse ehk et vähem oleks selliseid üldisegi liikmesriikide eksperte. hanked, möödunud aastal me tegime sellega tööd, nüüd on meil oma plaan mitte ainult kõrge ja keskmise väärtusega, aga ka väikese väärtusega hangetele esimest korda ajaloos. me oleme samuti püüdnud tõhususe tõstmiseks ja paremaks rahakasutuseks korraldada koolitusi delegatsioonide töötajatele. uus mehhanism on meil ka ressursside jaoks meie delegatsioonides. vaadatakse olemasolevate ressursside paremat kasutamist ja sel-, ja selle alusel vaadatakse uue aasta eelarveid põhimõtteliselt me ei, see ei tähenda, et me alati ju raha juurde küsime, me peame olemasolevates oludes paremini toime tulema. me möödunud aastal ressursside teemadel väga pikalt rääkisime, infrastruktuur, taristu ja meie töötajad. tänu teile saime me siin Brüsselis oma taristu töötajaskonda laiendada ja saime neid rohkem ka kasutada koha peal nüüd julgeolek ja turvalisus koha peal. delegatsioonides on meil peaaegu kaks korda rohkem, kolmekümne neljalt kuuekümnele on nende töötajate arv tõusnud võrreldes kahe tuhande neljateistkümnenda aastaga, meil on palju rohkem isikukaitsevahendeid ja sõidukeid, me oleme ka turvakoolitust intensiivistanud ja meil on ka rangem turvareeglistik ohtlikes kohtades olevates delegatsioonides. siin on tööd veel vaja teha. regionaalsete julg-, turvatöötajate panusest on kasu saanud ka tegelikult Euroopa Parlamendi saadikud, kui te olete kohapeal käinud olukord maailmas, turvaolukord, julgeolekuolukord alu-, maailmas ju ei parane, me peame olema Euroopa Liiduna nähtavad just nimelt sellistes piirkondades, kus probleem on julgeolekus ja kus meie kohalolek on kõige vajalikum. nüüd struktuurid. kontrollikoda, teie aruanne on arvesse läinud, kui me oleme oma hoonete plaane koostanud ja käegakatsutavaid tulemusi oleme näinud kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, käesoleval aastal see töö jätkub. väga suureks kasuks on siin olnud ähm, need töötajad, kelle, kellel on just nimelt asjatundmus turva- ja julgeoleku küsimustes. infosüsteemide turvalisust oleme püüdnud parandada ja juhtimispädevust ka, see on väga asjakohane delegatsioonides möödunud aastal me otsustasime Vaikse ookeani piirkonnas oma kohalolu ümber vaadata, Saalomoni saartel näiteks me öö, vähendasime oma kohalolekut küll, aga oleme avanud uue delegatsiooni Mongoolias, Kuveidis, Panamas ja Turkmenistanis oleme otsustanud uue delegatsiooni avada. Need on sellised kohad, kus meie kohalolekut eriti hinnatakse mida veel? Te olete võib-olla märganud, et järgmisel aastal on meil plaan olla diplomaatiliselt kohal ja esindatud ka Ühendkuningriigis. Eh, sealne delegatsioon siis kataks Inglismaad, Šotimaad, Walesi ja Põhja-Iirimaad. Iraagis eh, peame ka asjad ümber vaatama, sest praegune delegatsioon on seal Ühendkuningriigi saatkonnaga koos on muidki asju, mida, mida on mõjutanud Brexit ehk Ühendkuningriigi kodanikud. meil on sama poliitika nagu komisjonis ehk Ühendkuningriigi kodanikud, kes meil töötavad, neil ei paluta lahkuda, nemad ei pea lahkuma, aga meie delegatsioonides nad ei saa enam töötada, sellepärast et Viini konventsiooni järgselt diplomaatiliste esindajad, esinduste töötajatel peab olema selle riigi kodakondsus, kes neid sinna lähetab. ja see kõik vajab täiendavaid ressursse. kui me vaja, teeme ettevalmistusi järgmise aasta eelarveks, oleme me palunud kuus koma kaheksa miljonit eurot äh, delegatsiooni avamiseks Ühendkuningriigiks ja lõpetuseks tulevikuvaade. ma tean küll, et täna on eelarve täitmise kinnitamine, aga ma kasutaksin võimalust pisut meie arutelu laiendada. järgmise seitsme aasta eelarve tähendab kolmekümne protsendist juurdekasvu välispoliitikaga seotud vahendus, vahendites. miks? aga sellepärast, et Euroopa Liidu välispoliitika nüüd katab selliseid valdkondi, mida ta kunagi varem ei ole teinud neli aastat tagasi meil ei olnud mitte mingisugust rände välispoliitikat. Euroopa julgeoleku ja kaitsepoliitika neli aastat tagasi tundus täiesti sürrea-, sürrealistlik, aga nüüd on see muutunud osaks meie igapäevasest tööst, äh, majandusdiplomaatia, sellele lisaks veel kõik see töö, mida me teeme kaubanduslepingutega üle kogu maailma, aga ka täiesti uus töö näiteks kultuuridiplomaatia ja muudki asjad, ehk teiste sõnadega me teeme rohkem. aga asi ei ole mitte ainult selles. praegu vajavad eurooplased, et Euroopa Liit kaitsta, kaitseks nende huve ja edendaks nende väärtusi. ja me näeme järjest rohkem seda, et meil on võimalik teha väärtuste nimel seda, mida üks liikmesriik ei suudaks. Ehm, maailma mastaabis isegi suur euro, suured Euroopa Liidu liikmesriigid on tibatillukesed võrreldes hiidfirmadega ja kogu maailmaga, ehk me peame investeerima olemasolevad vahendid sellesse töösse, selleks, et me saaksime esindada Euroopa inimeste väärtusi ja huve üle kogu maailma. ma loodan, härra juhataja, et ma piisavalt rääkisin. tänane töö, kohtumine ei ole mitte ainult lihtsalt äh, linnukese pärast äh, tehtav töö, see on võimalus teilt kuulda, mida me paremini saaksime ära teha. ootan teie kommentaare, küsimusi ja ideid, aitäh. Thank you very much indeed. tõesti suur tänu. kasutasite oma aja väga tõhusalt ära. kolleegid äh, aplodeerivad, mis ongi meie eesmärk ja nüüd siis lähtuvalt meie parlamendi kodukorrast annaksin sõna meie raportöörile, keda tervitan siin kogu südamest pärast tema võitlusi Brüsseli liikluses. suur tänu, esimees! suur tänu teie kannatlikkuse eest, ma tõesti vabandan kogu südamest, et jäin hiljaks. mulle ei meeldi sugugi, et mina olen see, kelle järele kõik pidid täna hommikul ootama ja olen tõesti siis, mul on tõesti südamest kahju ja nüüd jätkan saksa keeles. suur tänu! ja kõrgele esindajale. aitäh, et täna siia meie sekka tulite. tahaksin tänada ka kolleeg Schmidt ja Midjat, kes aitavad samuti meie küsimustele vastata. ja ma vabandan, kui esitan küsimusi, millele te juba oma sõnavõtus vastasite. nagu te näete Äh, väga palju inimesi siin saalis täna ei ole, seda sellepärast, et äh, kahel olulisel organil on praegu samal ajal koosolek ja see ei ole sugugi mitte märgiks sellest, et me ei tunneks teie tegevuse vastu huvi, otse vastupidi. meie huvi teie tegevuse vastu kasvab, sest et teie tegevus muutub üha olulisemaks. meie maailma, meid ümbritsevat maailma iseloomustavad äh, pinged, uued väljakutsed äh, ja nii edasi. see tähendab ka seda, et äh, välisteenistusel on palju tööd. Ameerika Ühendriigid ja, ja ka teised jõud maailmas ei äh, käi päris sama rada kui meie välisasjades äh, tänases maailmas, nii et äh, mitmepoolse maailmakorra kaitsjaks võib, võib pidada just nimelt Euroopa Liitu. Euroopa Liitu, kes on äh, see jõud, mis kaitseb usaldusväärsust ning stabiilsust tänases maailmas. ja välisteenistuse juhina on teie roll Euroopa välispoliitika näona nii-öelda ja esindajana väga tähtis kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal oli mitmeid positiivseid arenguid seoses teie eelarvega. saavutati nii mõndagi hankemenetluste vallas, mida on äh, Kontrollikoda varem kritiseerinud, siis infotehnoloogia, tarkvara, koolitus, haldustöötajate koolitus, kõik see on väga tervitatav. samuti oli teil mitmeid püüdlusi korraldada piirkondlikke hankeid, äh, see ülesanne ei ole sugugi mitte kergete killast ning äh, kõik edusammud selles vallas on väga teretulnud. samuti olete te pingutanud selle nimel, et äh, hoonete kulusid vähendada. ja meil on ka hoonete halduse vahend, mille kaudu saab toetada ja koordineerida tegevust selles valdkonnas kõik see on hea ja näitab, et välisteenistus võtab Kontrollikoja soovitusi tõsiselt. tahaksin küsida teilt aga pilootprojektide kohta. kas pilootprojektid ja piirkondlikud ähm, äh, projektid, kas seda laiendatakse ka teistesse delegatsioonidesse, mitte ei piirduta ainult Euroopaga ja mida plaanib äh, välisteenistus äh, Äh, hoonete osas, kas te arvate, et on mõistlikum hooneid osta või, äh, või üürida? mis on teie analüüs sellest? ma arvan, et välisteenistus on märkimisväärselt äh, läbipaistvam kui mitmed liikmesriikide vastavad organid. me saame teie reisikuludega tutvuda teie koduleheküljelt ja tervitatav on ka asjaolu, et kahe tuhande kaheksateistkümnendast aastast alates on ka ekspertide rolli läbipaistvus paranenud oma sõnavõtus rääkisite te ka julgeolekust, julgeoleku olukord muutub üha murettekitavamaks paljudes maailma osades ning on iseenesestmõistetav, et tuleb võtta asjakohaseid meetmeid selleks, et meie personali ohutust kaitsta vastasite küsimusele kuuskümmend ja ütlesite, et äh, selles vallas on aga veel väljakutseid. eelarve valdkonnas samuti ja infotehnoloogia ning küberjulgeoleku vallas tuleks mõndagi ära teha. kus need siis äh, finantsilised äh, raskused ehk eelarvevahendite puudus täpselt välja tuleb? millistes valdkondades, siis personali puudus personali väljakutsed. Te olete pidanud vähendama oma personali kaheksakümne viie äh, isiku võrra kahe tuhande kolmeteistkümnendast kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aastani. tegite seda edukalt ning ütlesite, et teie silme ees on veel uued väljakutsed. tahtsin küsida seda, et kuidas te tagate oma töö järjepidevuse, kui alaliste ametikohtade arv on äh, nii suurel määral vähenenud? haigused, äh, haiguste määr on kasvanud, ehkki võib-olla mitte nii märkimisväärselt, kui võiks, äh, ja teie vastus, see on teie vastuses küsimusele viiskümmend, kas võib-olla see haiguste määra tõus on seotud ka sellega, et personali on kärbitud? küsimus kakskümmend kaheksa kuuekümnest delegatsiooni juhist ainult üheksa on ähm, töötanud Euroopa institutsioonides kas poleks parem, äh, kui äh, meil oleks äh, delegatsioonides inimesed, kellel oleksid suuremad kogemused Euroopa Liidus tehtavast tööst, enne kui me nad delegatsioonidesse laiali saadame? rääkisite juba võrdsetest võimalustest, olete teadlikud, et see valdkond on problemaatiline. nii et mina ütleksin, ma olen noor isa ning noore isana tahaksin ma omalt poolt öelda, et võib-olla võiks võrdseid võimalusi natukene laiendada ka meestele, et noortel isadelgi oleksid võimalused ja noor isa olla ei ole sugugi mitte kerge ülesanne, sellest võib-olla on tingitud ka minu tänane hilinemine. võib-olla sedagi võiksime arvesse võtta võrdsete võimalustega või võrdsetest võimalustest rääkides. siis ähm, ahistamine ja küsimus kolmkümmend seitse Teie, teie valdkonnas oli, on teatatud saja seitsmekümne ühest äh, juhtumist. see on väga hea, et need juhtumid on päevavalgele tulnud, nende juhtumitega on tegeletud ning nüüd üritatakse sellealaseid probleeme lahendada, aga sada seitsekümmend üks, see näitaja on siiski suur. kui sellised juhtumid päevavalgele tulevad, milliseid järeldusi te sellisel juhul nendest teete? ja kuidas on lood nende inimestega, kes on konfidentsiaalsed nõunikud? ma arvan, et nende juhtumitega tegeleb kolmteist sellist inimest, kas võib-olla võiks seda arvu suurendada, et igas delegatsioonis oleks võib-olla kedagi, kelle juurde saab selliste juhtumite tekkimise puhul abi saamiseks pöörduda? ja lõpetuseks veel Brexiti küsimus. Brexitist te tegelikult ka juba rääkisite natuke aga tahan olla siiski kindel, et ma saan kõigest õigesti aru. Äh, teie kontor Londonis, ma ei saanud tegelikult päris täpselt aru, mida te silmas pidasite. Briti töötajad, kuidas neid kavatsetakse tulevikus kasutada? ja siis äh, kuidas äh, uue Londoni kontoriga saab, äh, personali on üritatud kärpida, mis töötajad teil siis on ja nii edasi. kontorid äh, Walesis ja Šotimaal pandi kinni, me teame kõik, et äh, Šotimaa oli see osa Ühendkuningriigist, mis tegelikult tahtis jääda Euroopa Liitu, kuuskümmend kaks protsenti Šotimaa kodanikest toetasid Euroopa Liitu jäämist. tegemist on siis päris suure arvu inimestega, kes endiselt on Euroopa Liidu väärtustega päri toetavad neid väärtusi, aga samas ähm, suurem osa diplomaatidest paiknevad siiski Londonis. Äh, aga pärast Londonit on just nimelt Šotimaa äh, järjekorras teine ka Euroopa Liidu kodanike arvu poolest, võib-olla peaksime seda kuidagi arvesse võtma ja lõpetuseks äh, me teame, kui oluline on teie ülesanne selles äh, väga delikaatses maailmas, te olete otsekui stabiilsuse ankur ning tahaksin tänada teid ja teie personali ja lõpetuseks äh, kogu töö eest, mida te olete teinud, mul on väga hea meel, kui te jätkate oma tööd teete seda nii positiivses vaimus, nagu te siiani olete teinud ka tulevikus. suur tänu teie kannatlikkuse eest. ootan teie põnevusega teie vastuseid. suur tänu, härra raportöör ja enne kui annan sõna veel täiendavate küsimuste esitamiseks liikmetele, tahaksin kasutada võimalust ja teha omalt poolt mõned märkused. kõigepealt me kõik ju teame, kas see on kodukorda puutuv küsimus mm? -hmm. jah. kas me võiksime kuulata proua Mogherini vastused ära raportöörile ja siis pärast äh, äh, anda võimaluse täiendavateks küsimusteks. ma arvan, et see kommentaar on täiesti õigustatud, võtan selle, seda arvesse. suur tänu! kõigepealt äh, suur tänu teile teie töö eest ja suur tänu koostöö eest meie meeskonnaga. me oleme vastanud vist äh, üheksakümne neljale küsimusele sel aastal ja see on aidanud äh, mitmeid asju selgitada. ja loomulikult minu töötajad on teie käsutuses, parlamendi käsutuses äh, ja on valmis vastama erinevatele küsimustele, kõikidele täiendavatele küsimustele, mis teil peaks tekkima. aitäh ka selle eest, et te märkate ka positiivset arengut, tõesti, me oleme palju tööd teinud, minu töötajad on teinud päris palju tööd selle nimel, et eelmise aasta soovitusi ellu rakendada. muutused ei sünni üleöö, aga ma arvan, et viimase aasta ja pooleteise öö jooksul oleme, on meil õnnestunud suurem osa soovitustest ellu rakendada, kuid äh, kavatseme seda teha ka tulevikus, äh, tahame ka oma teisi poliitilisi, poliitilisi tegevusi kohandada, kui me seda vajalikuks peame ja selle kohta märkusi tehakse. võib-olla lõpus annan ma veel korraks sõna äh, Agale ja Markole, äh, kes saavad minu vastustele täiendusi lisada. Äh, võib-olla ma ei ole kõikides valdkondades kõige ekspert, kõige suurem ekspert, näiteks infotehnoloogia valdkonnas tehtud töö, selles vallas annan võib-olla neile hiljem vastuse, vastuse vastamiseks võimaluse, aga mõned vastused siiski ka minu poolt läbipaistvus kõigepealt, ma arvan, et läbipaistvus on äärmiselt oluline, mul oli väga hea meel, nii nagu teised volinikud ning asepresidendidki, äh, selle üle, et sain esitada täieliku ülevaate oma reisikuludest, aga ma hoiataksin meid ühe asja eest. kui asi puudutab diplomaatilist tööd ja välisteenistust, nii nagu iga välisministeeriumi puhul, siis ka meil üks osa meie tööst on töö, mida ei saa aruandluses kajastada. sellepärast, et äh, mõningad äh, kohtumised, äh, mille soodustamine on meie jaoks hädavajalik, ei saa olla avalikud ja võib-olla kui nad on juba toimunud, siis võib need küll avalikustada, aga mitte ennem ja mitte sel ajal. nii et me loomulikult lähtume täieliku läbipaistvuse põhimõttest, aga ka kaitseme siiski ka mõningaid meie partnereid ja me peame kandma hoolt selle eest ka, et meie personal saab teha oma tööd, kui tegemist on delikaatse keskkonnaga, teha oma tööd kaitstult ja ohutult. Need on ain-, ainukesed reservatsioonid, mis meil läbipaistvuse rakendamisega seoses on aga mina iseäranis minu töös äh, püüan olla võimalikult läbipaistev. mis puudutab julgeolekut, äh, siis äh, infotehnoloogia komment-, valdkonna kommenteerimise jätaksin oma kolleegide ülesandeks, aga omalt poolt võin öelda, et me oleme tõesti koha peal rohkem aktiivsed nüüd, meil on kohalike julgeolekuekspertide võrgustik äh, suurem, äh, need inimesed loomulikult ei tööta mitte ainult äh, delegatsioonide heaks, vaid ka, ka kogu Euroopa Liidu institutsioonide jaoks, paljud teisedki, kes käivad lähetuses, saavad nende teenustest kasu. ning iseäranis oluline on minu jaoks meie alaliselt lähetatud personali ohutus mõningate juhtumite puhul on väga palju äh, pööratud eelarves tähelepanu sellele, et meie delegatsiooni kaitsta. Kabuli delegatsioon näiteks, aga see on täiesti mõistetav, tegemist on äh, väga problemaatilise keskkonnaga ja meie Kabuli äh, delegatsioon haldab kõige suuremat arengueelarve eh, ressurssi üldse ja väga ohtlikus keskkonnas, nii et me peame kandma hoolt selle eest, et nende töökeskkonda kaitstakse, meie personali kaitstakse ning eh, ma arvan, et julgeolek on tõesti meie delegatsioonide ja personali jaoks paranenud, paranenud märgatavalt oma sissejuhatavas sõnavõtus juba viitasin äh, väljakutsetele, on mõningaid väljakutseid, mis vajavad täiendavaid ressursse, näiteks äh, meie Bagdadi delegatsioon, mis praegu on äh, Briti saatkonna juures ning selle küsimusega tuleb tegeleda sedamööda, kuidas Brexit läheneb. ja sellele küsimusele lahendust otsides tuleb kindlasti julgeolekut äh, julgeolek, julgeolek tuleb kindlasti tähelepanu keskmesse tuua, meil peavad olema vajalikud finantsressursid ja tagatud turvalisus meie personali jaoks. personalipoliitika. kõige sagedasem kaebus meie personali poolt on just nimelt see, et meid on liiga vähe, meil on personalipuudus, nii et äh, tõesti ma, ma oletan, et ähm, haiguspuhkuste kasv haiguslehtede võtmise kasv on sellega seotud. on selge, et meie töökoormus on viimaste aastate jooksul äh, üüratult kasvanud äh, selle maailmas toimunud muudatuste tõttu ja meie rolliga tõttu. nii et kindlasti meil on personali juurde vaja selles pole kahtlustki, nii meie peakorteris kui ka delegatsioonides. Marko võib teile võib-olla täpsemalt rääkida sellest ka. aga mina näen seda ka oma silmaga. alati soovitakse, et meil oleks veel inimressursse, sellepärast et äh, töökoorm, äh, koormus on liiga suur ja ma ei tee ettepanekut, et me peaksime töökoormust vähendama, sellepärast et me peame oma tööd siiski ära tegema delegatsioonide juhud. minu esimeseks prioriteediks on see, et delegatsiooni juhid on õiged inimesed õiges kohas. et neil oleksid õiged pädevused, õige taust. minu esmane prioriteet on äh, saavutused, äh, teiseks, äh, teine prioriteet on taustade mitmekesisus, sugu, rahvus, vanus, keeleoskus mõningates riikides on see väga asjakohane, kui tahad üldsegi suhelda kohapealsete partneritega. mina ja meie juhtkond üldisemalt peavad, peame aga lähtuma nendest kandidaatidest, kes ta-, esitavad taotluse. sageli on ainult kaks rahvust taotlenud ja kõik mehed ja mõnikord jällegi kõikide liikmesriikide diplomaadid tahavad mingisugust ametikohta. nii et äh, taustade mitmekesisus sõltub sellest, kes kandideerib mõnikord ma olen äh, korraldanud uue valimismenetluse, sellepärast et ma ei olnud rahul kandidaatide kvaliteediga või nende taustaga. enamasti aga ma soovin, et delegatsiooni juhtidel oleks kogemus ka de Brüsseli tööst. delegatsiooni juhina töötamine ei ole sama, mis liikmesriigi suursaadikuks olemine. olen ise liikmesriigis tööd teinud ja ma näen, mis on sellel vahe. Äh, delegatsiooni juht peab teadma, kuidas Euroopa Liidu institutsioonid töötavad, loomulikult äh, delegatsiooni juhil on oma võrgustik, töötajad, abi, aitajad ja nii edasi, äh, kes teevad tööd koos temaga, mitte tema jaoks üha rohkem on meil äh, naisdelegatsiooni juhte, aga, aga igal juhul nii või teisiti äh, delegatsiooni juhi töö on tõhusam ning kergem, kui on kogem-, varasemaid kogemusi Euroopa Liidu institutsioonides töötamisest. aga nagu ma, nagu öeldud, kõik sõltub sellest, kes äh, ennast kandidaatidena üles annavad. kolleegid institutsioonidest äh, ja liikmesriikidest võivad samuti juhtida tähelepanu kandidaatidele, kes, kes on ähm, töötanud Euroopa Liidu institutsioonides ning kes äh, sobivad ühele või teisele ametikohale, äh, aga alati see paraku nii ei ole, et need inimesed siis soovivad siiski kandideerida. vanemapuhkus, töö ja eraelu tasakaal. Äh, meie töö selles valdkonnas ei ole mõeldud mitte ainult naistele, see on mõeldud ka meestele ja isiklikult võin öelda, et ma olen täiesti veendunud selles, et võrdsete võimaluste imerohuks teie aga Euroopa Parlamendi liikmetena ning äh, liikmesriikide parlamendide liikmetena peate äh, peate selle kallal tööd tegema, mina isiklikult leian, et võrdsuse ainsaks imerohuks on see, kui ka meestel oleks kohustuslik ja tasustatud vanemapuhkus. me peaksime ühel või teisel moel äh, julgustama meie meessoost kolleege võtma vastutust perekonnaelu eest samal ajal, kui nad kannavad vastutust oma töövaldkonna eest, täpselt nii nagu naistega lood on, naised püüavad teha oma tööd nii nagu kord ja kohus, samal ajal kandes hoolt pere eest. jällegi, võin öelda midagi poliitiliselt ebakorrektset, mul on endal kaks last välispoliitika valdkonna töö on töö, mida tehakse kakskümmend neli tundi ööpäevas, iga päev. aga äh, seda tuleb siiski ühel või teisel moel sobitada pereeluga ning kuidagi tagada selline töörütm, mis on äh, pereeluga kokku sobitatav. sellele oleme palju tähelepanu pööranud ning oleme loonud äh, teinud oma algatuse selles valdkonnas, mida me rakendame. ahistamisjuhtumid, tõsi, on teatatud rohkematest juhtudest, juhtumitest kui varem. minu hinnang sellele on, et selle põhjuseks on, et nüüd on rohkem et nüüd teatakse paremini sellest, et on võimalik kasutada lepitusteenust me kutsume kõiki üles, kes selle probleemiga kokku puutuvad, äh, pöörduma nende poole. tänases maailmas on rohkem avatust selles valdkonnas ja seetõttu ma arvan, et äh, juhtumite arv iseenesest ei ole võib-olla kasvanud, äh, vaid lihtsalt need tulevad paremini päevavalgele. meie konfidentsiaalsete nõunike arv kasvas, tuli kümme uut juurde ja selles vallas tuleb kindlasti veel tööd teha. mitte ainult lepitusteenus ei ole valdkond, mille kallal me tööd teeme, vaid katsume koostööd teha ka juhtkonna tasandiga äh, ning äh, ja sageli oleme näinud, et tegemist on ka nii-öelda horisontaalse ahistamisega, kus ahistajaks on samal äh, Äh, tasandil töötav kolleeg, nii et äh, me tegeleme lihtsalt ka teadlikkuse tõstmisega, ennetustööga selleks, et töökeskkond paraneks. nii et äh, mitte, et rohkem juhtumeid tuleks päevavalgele, vaid et juhtumite arv tõesti hakkaks ka reaalselt vähenema. ja siis viimane küsimus, Ühendkuningriigi teema jah, katsun vastata võimalikult selgelt, ehkki see teema ju ei ole üldse selge ei ühte ega teistpidi. meie omalt poolt siis äh, valmistame ette selleks, et me avaksime, saame avada Euroopa Liidu delegatsiooni Londonis. märtsi lõpus ei ole meil enam komisjoni esindust äh, Londonis ja ka mujal vaid äh, meil on nagu kõikides kolmandates riikides Euroopa Liidu delegatsioon Londonis, see delegatsioon tegeleb kogu Euroopa Liiduga nagu igal pool. ma arvan, et ainult kahes, kahel-kolmel juhtumil, kahe-kolme riigi puhul on meil äh, mitu äh, kontorit äh, ja on midagi, mõni kontor, mis on ka väljaspool pealinna. paar juhtumit tuleb mulle meelde siin. nagu kõik liikmesriigid, meil on üks saatkond ka Euroopa Liidul, meie, meie ei pea tegema konsulaartööd, meil ei ole konsulaarvolitusi, nii et seetõttu on sellega kõik korras. nii palju siis Londoni delegatsioonist, valmistume selleks ning nagu ma juba ütlesin, meil on plaanis ka töörühm korraldada äh, meie peakorteris, et tegeleda diplomaatiliste suhetega Ühendkuningriigiga, see alati, seda alates järgmisest aastast. siis on veel üks eraldi algatus. Ühendkuningriigi, ühe eraldi teema, Ühendkuningriigi personal, kes äh, töötab äh, välisteenistuses, äh, rakendame sama poliitikat nagu komisjonis üldiselt, selle täpsustusega, et Briti kodanikud ei saa töötada delegatsioonides, sellepärast et Viini konventsioonist lähtudes peab nende diplomaatiline staatus olema seotud väljasaatva riigi kodakondsusega ja, ja see tekitaks probleeme. ma loodan, et, et, et see vastus oli piisavalt selge. minu poolt praegu kõik, rääkisingi liiga pikalt. ei olnud, ei rääkinud liiga pikalt. aga nüüd küsimused liikmetelt ja esimesena härra Liberatski. suur aitäh, lugupeetud esimees ja mina võtan sõna poola keeles täna, kui lubate. Obraz, który jest zarysowany zarówno przez sprawozdanie pani... Suur aitäh! jah, tõepoolest äh, tunnen head meelt äh, selle nimetamise üle, mis leidis aset ja ma tunnen head meelt samuti selle üle, et Euroopa kodanikud, nende huve kaitstakse, nende, neid kaitstakse ja kindlasti tugev Euroopa Liit on heaks partneriks. me näeme et Euroopa Liidu poliitika ka rahvusvahelisel tasandil muutub üha tugevamaks, aga mul on teile ka paar küsimust. tegemist on delikaatse teemaga. me teame, et äh, rändeküsimus on väga mm, pingeline ikkagi, praegu on küll äh, natukene olukord äh, rahunenud, aga millal tuleb järgmine laine, mis me siis teeme, kuidas me siis toime tuleme ning samuti me peaksime äh, praegust olukorda ära kasutama selleks, et üles kutsuda inimesi jääma ikkagi oma kodukohtadesse. aga selle koha pealt on mul ka üks märkus, nimelt tunnen muret kokkuleppele Iraaniga äh, tuumarelvade äh, tõkestamise osas. kuidas teie hindate olukorda? kuidas me saame mõjutada olukorda? Te rääkisite väga palju ka julgeolekust me muidugi võtame parlamendis vastu omad otsused ja olen ka Euroopa Parlamendi asepresident ning minu pädevuses on samuti sellest tulenevalt julgeolekuga seotud küsimused. kas Te arvate, et võivad aset leida võimalikud küberrünnakud kolmandate riikide poolt, meie vastu, ükskõik kui suurte kolmandate riikidega siin ka tegemist ei oleks. lisaks sellele ma tahaksin teada saadikute nimetamise kohta. kas siin on tasakaal vana, äh, viieteistkümne vana liikmesriigi vahel ning uute liikmesriikide vahel, kas on tagatud võrdne arv? ja kui me räägime eelarve täitmise heakskiitmisest, siis meie hindame asju lähtudes tulemuslikkusest. tundub, et me saavutame alati üha enam ähm, nende ja loodetavasti me saavutame ikka üha enam, võttes arvesse neid vahendeid, mis me investeerime suur aitäh, kas soovite vastata ja siis äh, võtame järgmise küsimuse või kuidas? Äh, mina olen avatud, kuidas proua Ayala Sender eelistab? hästi, palun, siis saate sõna. Because... Te võite praegu küsida, sõna on teil <laughs> primer... suur aitäh, suur aitäh, ma tahaksin äh, tänada teid ja õnnitleda Äh, kõrget esindajat, kes igati õigesti ütles meile, et juba neli aastat ja nüüd on ka valimised tulemas, välisteenistus äh, on äh, äärmiselt nähtav oma tegevuses, tõhus, tema töö on vajalik ning igapäevaselt räägitakse tema rollist ka ajakirjanduses. me elame ajajärgul, kus on väga palju ülemaailmseid konflikte, mis on otsustava tähtsusega ka meie demokraatia jaoks, me mängime olulist rolli rahu tagamisel, ka tuumarelvade valdkonnas. selleks samuti on meie roll oluline tõe väljatoomisel, kliimamuutuste vastases võitluses ka proua Mogherini, te olete alati esirinnas ja võitlete, kui tegemist on kriisiolukorraga. Teie roll on ühendav, koostööd tagav maailmas, kus konflikte tekib üha enam. julgeoleku vallas ma olen ise seda näinud. kui meie delegatsioon külastas Liibüat ja ma tahaksin tänada tõepoolest kogu südamest teie julgeolekuteenistust. Nende poolt tehtud töö oli suurepärane, silma paista hoolimata äh, raskustest, aga nemad olid alati valmis äh, ja võimelised tagama meile ohutu tunde hoolimata sellest ohtlikust olukorrast, kus äh, mina kui ka minu kolleegid olime. tahaksin tänada teid selle eest, et selgitasite, et Panama ja Kesk-Ameerika jaoks on eraldi ette nähtud delegatsioon, ma usun, et Kesk-Ameerika kindlasti on selline piirkond, mida me ei tohiks eirata. välistegevus on muidugi oluline seal, kuid samuti finantskontrolli küsimused. ning siin on meil väga suured huvid. Te rääkisite meile ka meeste ja naiste vahelisest võrdõiguslikkusest ma tean, siin on edusamme tehtud, tean ka, et diplomaatias on raske seda saavutada, piisab sellest, kui vaatame, kuidas see diplomaatiline karjäär areneb, millised on koolitusvõimalused. kas te plaanite mingit tegevuskava või mingit lahendust, mis võimaldaks ehk natuke hoogustada neid tendentse ja võimaldaks tagada suuremat võrdsust naiste ja meeste vahel, kui põlvkonnad vahetuma hakkavad. Teie ise olete väga suurepäraseks näiteks sellest, et naistel on oma koht diplomaatias täiesti olemas, seda nii diplomaatias kui tegelikult ka majanduses kui ka kultuuridiplomaatias, aga ma tahaksin siinkohal veel rõhku panna kommunikatsiooni olulisusele. Te ütlesite väga selgelt selle, seda, et Euroopa Liitu nähetakse pigem kui suurt Äh, jõudu väljastpoolt Euroopa Liitu vaadates, aga vähem, kui me vaatame Euroopa Liidust seestpoolt seda, mida me suudame teha. võib-olla on meie kodanikel tekkinud äh, selline tunne, aga ehk me peaksime seda kuidagi läbi kommunikatsiooni parandama. lisaks veel, veel konkreetsed teemad nagu äh, tuumaküsimus või siis kliimamuutuste vastane võitlus, see muidugi puudutab kõiki lisaks ka rändeküsimus muidugi, julgeoleku ja kaitse küsimused, millest ka härra Liberatski rääkis. Te rääkisite meile strateegilisest kommunikatsioonist. ma usun, et strateegiline kommuni-, kommunikatsioon peab aset leidma ka Euroopa Liidu siseselt, mitte ainult väljaspoole ja ma tahan seda ütelda teile ja kõikidele teile kolleegidele ja siinkohal pean silmas enamat kui lihtsalt kaks tuhat üheksateist valimiskampaaniat. ma arvan, me peaksime tõesti läbi vaatama oma kommunikatsioonipoliitika, nii et meie diplomaatia oleks ikkagi niivõrd tõhus kui vähegi võimalik. eelarve tuleb ka kujundada, võttes arvesse saavutatud tulemusi ja ma usun, et siinkohal kommunikatsioon just nimelt võimaldaks äh, muuta tulemused nähtavamaks. eelarve kontrolli seisukoha pealt oleksid äh, samuti tulemused siis paljugi veenvamad. nüüd veel koordinatsiooni kohta üks küsimus. meil oli Tuneesia juhtum, nüüd on meil see äh, kurikuulus Eurova nimekiri, mis on valmimas, siin võiks paljusid muidki küsimusi mainida, aga häire Äh, kella löömise süsteem meie jaoks olulistes riikides, kes on meie jaoks siis olulised partnerid, äh, prioriteetsed partnerid või kellega meil on käimas kaubandusdialoog või kaitsedialoog äh, või mõni muu dialoog poliitilistel keerukatel põhjustel, aga igastahes on meil mitmeid partnereid, kellega meie suhted on kriitiliselt olulised. me peame arvestama nendega suheldes muidugi ka teiste komisjoni teenistustega erinevatel põhjustel, vahel isegi kritiseeritakse seda kõike ka siin parlamendis. vahel on jäänud meile mulje, et me töötame isoleeritult üksteisest ning me ei suuda oma tegevust piisavalt koordineerida omavahel. pärast aastat kaks tuhat üheksateist äh, tahaksime küsida teilt, aga kas te usute, et on võimalik äh, teie juhtimisel, sellepärast et ma ei kujuta ette, kes teine võiks selle eest vastutav olla, kas oleks võimalik luua selline häiresüsteem, nii et Euroopa institutsioonides vastu võetud meetmed ei oleks omavahel vastuolus. meetmetega, mis teistes Euroopa institutsioonides vastu võetud, me peame vältima iga hinna eest sellist äh, piinlikku olukorda sattumist, võttes arvesse ka meie ajalugu, liikmesriikide ajalugu, ma arvan, et see on äärmiselt oluline. Te teate, milline on meie arvamus teie tegevuse kohta, aga ma usun, et tuleviku jaoks oleks võib-olla mõtet mõelda sellele, kas me saaksime Euroopa diplomaatia kooli luua aitäh, kuna teised liikmed sõna ei ole soovinud, eh, siis eh, omalt poolt tahaksin küsimuse esitada võib-olla mitte teile, aga härra De Vitale, kes on meile tegelikult päris palju infot juba andnud Moskva kokkuleppe kohta. aga ikkagi tahaksin küsida, ma mõistan, et Küprose advokaadid äh, ja juristid on oma õiguste eest võidelnud, aga tahaksin teada, kes on siis nende hoonete omanik, tegelik omanik, sest ma kuulsin, et Küprose majandusprogrammi investeerimisel härra Deripaška sai elamisloa Küprosele. seega minu sisetunne ütleb et me peame aru saama, kes on tegelik omanik, sellepärast et tihtilugu Küprose juristid esindavad äh, erinevaid ettevõtjaid. võib-olla mitte niivõrd äh, tuntud ettevõtted, võib-olla saate vastata, võib-olla proua Holmajärv, kui teil vastust ei ole, aga nüüd vastused jah, ma usun, et siinkohal, kui on aega, siis Marko De Vita saab kohe vastata või siis natukene hiljem, aga minu jaoks on tegemist olulise küsimusega, sellepärast et lõpptulemusena seeläbi me tagame konfidentsiaalsuse ja tegelikult isegi julgeoleku ja turvalisuse ja meie personali turvalisuse. ma üritan vastata teie arvukatele küsimustele ja alustaksin delegatsiooni juhtidest. naised, me praegu suurendame naissoost delegatsiooni juhtide arvu, aga endiselt meil on probleeme sellepärast, et meil on väga vähe naiskandidaate, me julgustame seda, tihtilugu pakume erikoolitust Äh, mitte, et seda oleks ilmtingimata vaja, aga lihtsalt julgustamiseks. aga eelmisel aastal näiteks seitseteist protsenti ainult naiskandidaate kõikidele kohtadele, see aasta kakskümmend kolm protsenti. Te mõistate, et jällegi ei saa ma valida ühte kandidaati lihtsalt sellepärast, et ta naine on. mida rohkem kandidaate on, seda suurem võimalus on ka äh, naiskandidaadil äh, koht saada. seega me tõesti julgustame kõiki liikmesriike, kolleege, äh, naiskolleege oma kandidatuuri üles seadma. ma mõistan, et liikmesriigid kipuvad hoidma naisdiplomaate omaenda teenistuses, sellepärast ka liikmesriikidel endidel on sama probleem, ka nemad tahavad, et neil oleks rohkem naisdiplomaate. ja vahel on meil tõesti suurepäraseid äh, naissoost delegatsiooni juhte, kes enne isegi oma ametiaja lõppu peavad äh, tagasi pöörduma liikmesriigi teenistusse. ega sellest midagi ei ole, aga see on lihtsalt põhjuseks, miks võib-olla me ei saa nii kiiresti edasi liikuda, kui tahame mis puudutab äh, Kesk- ja Ida-Euroopast tulevaid äh, delegatsioonijuhte, siis kogu protsent on seitseteist protsenti. see minu jaoks rahuldav ei ole, aga see on tõusnud võrreldes minevikuga. ma arvan, et oluline on siinkohal mitte ainult arvestada delegatsioonijuhtidega, vaid äh, ka muidu juhtivkohtadel olevate isikutega, sest et ma üritan mitte ainult naisi, vaid tagada ka siis suuremat mitmekesisust üldiselt, eh, taustade eh, mitmekesisust peakorterites ja juhtivatel kohtadel. vaatasin ka eh, kodakondsuse põhjal läbi ja me näeme, et siin on rohkem koda, rohkem riike esindatud, kaks kuni viis delegatsiooni juht on Poolast, Roomas üks kuni kolm, ühelt kolmele Läti, ühelt kahele ja nii edasi aga kui te vaatate neid arve eh, ja neid delegatsioone ei juhta, et eh, ja kuidas on kodakondsus jagatud, siis see on seotud sellega, kui suured on riigid mida suurem riik, mida suurem on diplomaatiline teenistus, seda rohkem on ka kandidaate sellest riigist meie teenistusse. Luksemburg ja Malta, nendega on olnud kõige suuremaid probleeme, sellepärast et eh, traditsiooniliselt pole meil kedagi olnud sealt. nüüd on mõlemast üks. seda sellepärast, et et väikesed diplomaatilised teenistused lihtsalt hoiavad oma diplomaadid kodus, enda käsutuses ja see on ka mõistetav sama käib ju tegelikult ka Euroopa äh, institutsioonide kolleegide kohta. mida suuremaga on tegemist, seda rohkem kandidaate. muidugi Ungarit ja Poolat see ei puuduta, tegemist on suurte äh, Kesk-Ida, äh, Kesk- ja Ida-Euroopa riikidega, aga igastahes me töötame selle kallal pidevalt. teised küsimused? küberrünnakud, äh, väline sekkumine meie valimiskampaaniatesse, kuid samuti meie avalikku ellu Euroopa Liidus. eelmisel aastal juba alustasime väga tõsise tööga selleks, et äh, koordineerida tegevust komisjoni kolleegidega, kes äh, komisjoni siseselt selle küsimusega tegelevad. siin on väga oluline side just sise- ja välistegevuse vahel. üha keerukam on sise- ja välisaspekte äh, sekkumises elektrooniliste kampaaniate puhul näiteks äh, eraldada. toimus nüüd eelmisel nädalal igakuine koosolek äh, volinike vahel, kus me neid küsimusi arutame president Junckeriga ametiaja alguses leppisime sellises korralduses kokku, kõik volinikud tulevad kokku, kes välissuhetega tegelevad, mina juhin seda kohtumist. aga me ei aruta mitte ainult välisküsimusi, vaid ka mitte ainult Relexit, vaid ka selliseid küsimusi, millest siin täna räägime. Äh, asepresident Ansipi ning äh, volinik Kingiga ja teiste kolleegidega rääkisime sellest, kuidas seda küsimust äh, paremini lahendada, muuhulgas ka elektroonilise kampaania, valimiskampaania käigus Euroopas. seega komisjon valmistab ennast ette, meil on vaja tugevat sisest mehhanismi, äh, tagamaks kontrolli ja ennetust, aga ja teeme tööd siis oma strateegilises komitees, kuid samuti delegatsioonides Äh, samuti tegeleme hübriidohtudega, te teate isegi, millega tegemist on, ka NATO-ga koostöö raames tegeleme sellega. ja tunnen uhkust selle üle, et Helsingis me lõime tippkeskuse selleks, et hübriidohtudega toime tulla ning et eriti, et just paremini mõista neid ohte, üha rohkem partnereid liitub meiega seal Kanada mõne nädala pärast selleks, et äh, Euroopa Liit äh, ja NATO siis koos sise- ja välisküsimustes selle mm, väljakutsega äh, rinda pistaksid. nii et siin ma ei räägi mitte ainult küberrünnakutest, vaid ka muudest sekkumistest. küsisite kaks küsimust, mis ainult kaudselt on seotud meie eelarvega, aga hea meelega vastan, üks on seotud rändega. jah, uusi rändevooge tuleb nagu kogu maailmaski, üha rohkem äh, rändajaid tuleb Aafrikast Euroopasse, igapäevane ränne niikuinii toimub maailmas kõikjal osad sellised vood on eh, ilmselged, sellepärast et ajakirjanduses räägitakse sellest palju ja ka poliitilises debatis, aga mm, teised eh, vood ei ole nähtavad, sellepärast et numbrid ei ole nii suured. see tendents jätkub eh, sellepärast, et maailmas on palju ebavõrdsust, kliimamuutused tingivad seda, kõrbestumine, see on muutumas paljudes maailma piirkondades ka julgeoleku küsimuseks, muuhulgas ka Euroopas, vaesus ka ja mõningatel juhtudel äh, konfliktid ning äh, kehv valitsemine, inimõiguste puudumine ja nii edasi. mina aga usun ja nüüd küsiti ju ka seda, kuidas meie toime tuleme, ma usun, et Euroopa Liidu äh, poliitika ja meie välistegevus rände osas on olnud selline, mis pakub ka, mis on juba ka tulemusi andnud. tooksin näiteks uued kokkulepped tagasivõtmiste kohta päritoluriikidega seitse või kaheksa on, sõlmiti viimase paari aasta jooksul ja muidugi liikmesriigid ise peavad neid siis kohaldama. minu jaoks kõige paremaks näiteks on see, mida me teeme ka mõningaid omavahendeid kasutades, see on seotud eelarvega siis, koos Aafrika Liidu ning ÜRO-ga Äh, ning äh, teeme seda Liibüas ka rahvusvahelise, koos rahvusvahelise rändeorganisatsiooniga ja ÜRO inimõiguste volinikuga. meil on õnnestunud koos Aafrika Liiduga kokku leppida selles, et nemad oma liikmesriikide seas siis äh, aitavad tööle kaasa, aitavad välja selgitada need immigrandid, kes Liibüas on keskustes äh, Äh, ning selleks, et äh, siis neid saaks aidata rahvusvahelise rändeorganisatsiooni poolt. ning eesmärgiks on siis vabatahtlike tagasipöördumisi tagada, kolmkümmend seitse tuhat äh, inimest on tagasi pöördunud vähem kui aasta jooksul, eelmisel aastal oli see arv vähem kui tuhat. nii et te näete ne, neljakümnekordselt peaaegu on see tõusnud neljakümne protsendi võrra peaaegu. see on olnud võimalik tänu neile vahenditele, mis me oleme sinna suunanud ja oleme ka väga palju vaikselt sellest rääkimata tööd teinud. ÜRO ning Aafrika Liiduga siis õnnestus meil see ära teha. nüüd tahame seda lähenemist kasutada ka teistes riikides see toimis sellepärast, et äh, Nigeeria on olnud äärmiselt äh, koostööaldis äh, ning vastu võtnud immigrante, kes siis tulevad Liibüast tagasi läbi Nigeeria ning rahvusvaheline rändeorganisatsioon ning ÜRO on omalt poolt aidanud siis kaasa sellele ning samuti on aidanud neil asuda elama mujale, kui neil on õigus rahvusvahelisele kaitsele sama plaanime teha ka teistes riikides, kui rändeteed muutuvad, aga see tähendab, et mul on väga palju vahendeid vaja, meil on, oleme teinud seda läbi Aafrika usaldusfondi, mille me lõime ja see on ka põhjuseks, miks ma nõuan, et seda usaldusfondi tuleb toetada, komisjon on toetanud seda, äh, liikmesriigid tahavad kogu aeg vahendeid selleks, et Aafrikaga koostööd teha, aga ise seda ei rahasta seega meil on vaja vastavaid vahendeid, vastasel juhul ärge olge üllatunud, kui järjekordne rändevoog aset leiab. see tähendab lihtsalt seda, et äh, raha meil enam ei ole ja me oleme hoiatanud nende tagajärgede eest. küsisite samuti äh, tuumakokkuleppe kohta Iraaniga, siinkohal ütleksin väga otse välja. järgmine rändajate voog tuleb sealt, kui meil ei õnnestu äh, nendega kokkulepet saavutada kaheksakümne miljoni inimesega riik on see, nad on meile lähedal ja kui majanduslik sotsiaalne olukord läheb hullemaks ja siis ma muidugi ei eelda, et kõik kaheksakümmend miljonit jääksid sinna riiki elama. ja seal on ka kolm miljonit äh, afgaani, afgaani põgenikku juba aastaid, kui mitte aastakümneid pole nad seal olnud, me oleme neid aidanud oleme aidanud neil selle väljakutsega toime tulla, kolm miljonit afgaani riigis nagu Iraan ei ole väike arv. kujutage ette, ühes mõnes meie liikmesriigis kolme miljonit afgaani, tegemist oleks tõsise väljakutsega. Nemad on tööd teinud äh, ka meie toetuse abil ja aidanud äh, siis neid põgenikke, neid vastu võtnud. ja me näeme tegelikult seda, et aga majandusolukord äh, muutub kehvemaks. ning äh, Afgaani põgenikud hakkavad liikuma. mitte sellepärast, et Iraani võimud seda kuidagi õhutaksid, aga lihtsalt majanduslik olukord kehveneb yeah ja see tõenäoliselt mõju, hakkab ka meid mõjutama ja tõenäoliselt eelkõige Ida-Euroopat. see ei ole nüüd mingi ähvardus, aga lihtsalt äh, selline realistlik tendents, mida võib praegu ette näha nagu see olin ka äh, Süüria põgenikega, äh, kui raha otsa sai ÜRO-lt, siis äh, hoiatati, et elutingimused laagrites lihtsalt sunnivad inimesi liikuma hakkama teatud asjadel on omad tagajärjed, seega ma kardan, et kui sotsiaalne ja majanduslik olukord Itaalias muutub halvemaks, siis see muidugi ei mõjuta mitte ainult riiki ja regiooni ennast, vaid sellel võivad olla omad tagajärjed ka meile. tuumakokkulepe Iraaniga, aga nagu me teame, meie soov seda kokkulepet säilitada ei ole seotud rändeküsimustega või majandusega, vaid ainult julgeoleku kaalutlustega mis on seotud tuumarelvade mittelevitamisega. ja me ka sellele keskendume. nagu te teate, Euroopa Liiduna nagu kui ka kõik liikmesriigid, eriti kolm meist, on pühendunud sellele, et see kokkulepe jääks kehtima koos ka teiste rahvusvaheliste partneritega siin ma näen, et rahvusvaheline üldsus on vägagi ühtne mõningate eranditega ja toetab seda ning toetab samuti selle kokkuleppe mm, kohaldamist. teeme äh, koostööd äh, liikmesriikidega, kes siis omalt poolt aitavad ka kaasa sellele, et oleksid kanalid, mis võimaldaksid Iraanil ja Iraani inimestel kasu saada äh, sanktsioonide kaotamise majand-, mm, kaasnevatest majanduslikest hüvedest. töö on käimas igapäevaselt, äh, see ei anna õiget pilti, iga tund käib töö selle kallal. aga tegemist on meie jaoks äh, julgeoleku prioriteediga, sellepärast et tagajärjed, kui äh, kokkulepe kaotaks kehtivuse, oleksid äärmiselt ohtlikud kogu regioonile julgeoleku koha pealt, kuid samuti ka lähedastele riikidele. see kokkulepe toimis, seda on kohaldatud tuumarelvade mittelevitamise puhul ja sellised kokkulepped, eriti selliste riikidega nagu Iraan, on vajalikud. selle äh, tühistamine ning mõte sellest, et Iraan tuumarelva välja arendab, on meie jaoks kõige suuremaks turvaohuks üldse. suur aitäh! ja nüüd, kas tahate sõna anda oma kolleegile? okay,. Uh, aitäh. ja võib-olla esmalt küsimuse kohta. me ju muidugi kontrollime kõiki äh, finantskriteeriume ning äh, rahastamiskriteeriume. me võime seda veel eraldi arutada äh, eelarve kontrolli komisjonis kui hakkame arutama üldist hoonete poliitikat, aga lühidalt julgeoleku kohta me parandame seda, uurime, äh, analüüsime oma süsteeme ka välisteenistuses äh, ja delegatsioonidega ja ka liikmesriikides, äh, saatkondades järgmise aasta teisel poolel tõenäoliselt asendame kõik vananenud süsteemid, mis meil on. ja see on kindlasti väga väärtuslik investeering ja nagu ka kõrge esindaja ütles, äh, ka komisjoni erinevate üksustega koordineerime oma tegevust. ja see on meie jaoks väga oluline, sest igapäevaselt me oleme rünnaku all, meie IT-osakond tegeleb sellega ja ka Euroopa Parlament on panustanud sellesse tänu äh, sellele on meil õnnestunud tööle võtta veel terve rida eksperte eelmisel aastal. meie suutlikkus on tõusnud. samuti oleme kontaktis liikmesriikide ähm, kriisihaldusstruktuuride ja äh, teavitusüksustega. nii et me teeme kõik selleks, et oma kaitset parandada härra Koon küsis meie taristupoliitika kohta. me ostame seal, kus me teame, et Euroopa Liidul on vaja olla ja siis me muudame turvaliseks need kohad. Washingtonis näiteks oleme seda süsteemi kasutanud ning samuti tulevikus plaanime jätkata. ja regionaalsed keskused, mis puudutab Euroopat ning ka Vahemere piirkonda, see teenistus aitab. selle teenistuse puhul me analüüsime praegu kogu projekti. ma ei usu, et me saame seda la-, süsteemi laiendada kõikjale võib-olla võiksid olla meil erinevad eeskirjad selle kohta, kuidas me teatud tegevusi saaksime tsentraliseerida, kuidas me saaksime paremini IT-d ära kasutada ja süvalaiendada protsesse, et tagada peakorterite turvalisus, siis vaatame samuti seda, kuidas me saaksime parandada eelarvelisi aspekte, rahastamist, selleks, et tsentraliseerida rohkem vaatame muidugi ka seda, kuidas liikmesriigid tegutsevad selles valdkonnas. vaatame läbi, kuidas äh, lepingud sõlmitakse, kuidas makseid sooritatakse. igastahes äh, töö käib ja loodetavasti tulevad äh, ettepanekud juba järgmise aasta. suur aitäh ja ma vabandan nende ees, kes on juba järgmise punkti jaoks kohale jõudnud. alustasime natukene hiljem, nüüd äh, härra raportööril, härra Koonil on õigus äh, lõppsõnaks. jah, teen hästi lühidalt, ma tahaksin tänada teid selle eest, et äh, vastasite meie äärmiselt arvukatele küsimustele. vastasite minu küsimustele, kõigi meie küsimustele, suur aitäh, tulite siia ja loodetavasti jätkame head koostööpõhist tööd. minu poolt ka suur aitäh, et tulite. aitäh heade põhjalike vastuste eest ja kui lubate kokku võtta tänase kohtumise teiega järgmise märkusega, siis ütleksin, et kui ma midagigi poliitikast aru saan, siis rahvapartei valib välja oma tippkandidaadi komisjoni presidendiks ja kui tõesti Äh, kõrge esindaja oleks ikkagi sotsialist, et ehk siis võib-olla ei ole see viimane kord, kui me eelarve kinnitamisele heakskiitu anname kallid kolleegid ja muud kõrgel seisvad isikud, kes on tulnud eelarve kontrolli ähm, komisjoni koosolekule, me jätkame nüüd järgmise päevakorrapunktiga. mul on suur au öelda tere tulemast volinik Mimitšale ja me hakkame nüüd rääkima Euroopa Liidu komisjoni eelarve täitmise kinnitamisest. ja meil on ka raportöör siin ning kontrollikoja esindaja. meil on siin kontrollikojast härra Parts. ja nii nagu meie protseduur ette näeb, saate teie sõna esimesena suur aitäh, juhataja, lugupeetud saadikud. alustuseks sooviksin ma öelda suur, suur tänu volinik Mimitšale ja tema meeskonnale ja teistele komisjoni töötajatele koostöö eest. kuigi meie seisukohad võivad vahel olla erinevad, hindame me kõrgelt äh, nende suurt professionaalsust. samuti sooviksin ma väga tänada parlamendisaadikuid. Te esitasite väga häid küsimusi öm, ähm, selle raporti kohta, äh, selle eelarve täitmise kohta komisjonile ja paljud teie küsimustest põhinesid just nimelt meie aruandel oma suulises sõnavõtus ma sooviksin käsitleda vaid mõningaid üksikuid küsimusi, mis on seotud laiema kontekstiga. kõigepealt veamäära uuring peab kontrollikoja arvates olema piisavalt kõrge tasemega. see on äärmiselt oluline ja ma tulen selle juurde uuesti tagasi, kui me hakkame rääkima arengufondist. sellel aastal on see kvaliteet, uuringu kvaliteet langenud ja see on tegelikult kontrolli jaoks, kontrollikoja jaoks väga oluline, kui me soovime paremat tööd teha, eh, siis me peame, meil peab olema võimalus rohkem usaldada teiste tehtud tööd. see on eriti oluline teiseks, eelarvetoetus. see on jällegi pikaajaline teema. see on küsimus, mis on seotud meiega, me teame, et komisjonil on üsnagi suur mänguruum, et annada hinnang liikmesriikide avalike rahade seisule, kas neid juhitakse rahuldavalt või mitte meie jaoks on äärmiselt oluline, kuidas abisaaja riigid tegelikult rahasid kasutavad. edasi on äärmiselt oluline andmete kvaliteet, millele tugineb eelarvetoetus ja ma loodan, et selles asjus on meil järgmisel aastal parlamendile märksa rohkem rääkida. kolmandaks projektide to-, täitmine või projektide tulemused. kõik projektid, mida me kontrollisime, nendel olid äh, tulemusindikaatorid, asjakohased tulemusindikaatorid olemas ja väljundid ka. probleemina tuli välja, mis? puudulik koordinatsioon kohalike võimudega. ja reaalsete tulemusteni ei ole jõutud, nendest asjadest on seot-, on juttu meie raportis, aga ma ei hakka seda nüüd siin suuliselt rääkima. Neida, neljandaks, me mm, kontrollisime ka Tuneesia, Myanmari inimkaubandusi, eh, Sahel valimisvaatlus, Aafrika julgeoleku arhitektuur, tähendab, selliseid teemasid me ka vaatasime. ma teeksin siin mõningad järeldused või üldistused, mida on oluline arvestada tuleviku töös, kui kasutatakse Euroopa Liidu maksumaksja raha. omanditunne, fokusseerimine ja tulemuslik juhtimine kõigepealt see omanikutunne või, või kes on omanik, see on äärmiselt oluline maksumaksja kaha, raha kasutamisel. kui Euroopa Liit annab abi näiteks kuskile, on andnud kuskile Kagu-Aasiale raha, seal on ähm, probleemiks see, et koha peal puudub nagu omanik sellel projektil ja, ja täpselt samasuguseid näiteid on olnud ka Aafrikas, et vastaspool nagu puudub või see, või seal ei ole piisavalt tulemuslikku tegutsemist. kui me tahame kasutada Euroopa Liidu rahasid kuskil kolmandates riikides, siis me pea, siis on äärmiselt oluline, et seal äh, oleks keegi, kellel oleks tõesti äh, nii-öelda ülevaade sellest rahakotist ja kes käsitleks, kes kasutaks neid rahasid omaniku tundega, ehk seal peab olema valmidus Euroopa Liidu rahade kasutamiseks e. järgmine üldistav tähelepanek, fookus, Euroopa Liidu abi jaotatakse väga erinevatesse regioonidesse ja teemadesse ja vahel on niimoodi, et on väga palju või liigselt palju neid valdkondi, näiteks Tuneesia on olnud üks prioriteetne piirkond, aga abi sinna on lä-, see on lahjenenud kuue erineva valdkonna vahel, tegelikult on öeldud, et neid asju ei tohiks olla rohkem kui kolm. tulevikus peaks seega paremini kaaluma neid pol-, poliitikavaldkondi, mitte vähendama neid, aga loogikat, loogiliselt vaatama, milliste valdkondade abi, abistamisel võiks olla pikaajalisem positiivne tagajärg. mitmete kontrollikoja auditite tulemusel võib öelda et Euroopa Liit peaks jätkuvalt tegutsema selle nimel, et paraneks abisaaja riigis ähm, õigusriik. vastasel juhul on pikaajalisi tulemusi, kestlikke tulemusi arengualal raskem saavutada. ja viimane märkus. tõhus juhtimine, viibimi-, viivitused, ähm, välisabi saamisel ja kasutamisel. Vi-, kolmsada miljoniline abi Tuneesia valitsusele Tune-, pärast kahe tuhande üheteistkümnendat aastat. see, selle menetlemine võttis üksteist kuud aega Euroopa Liidu institutsioonides ja Euroopa Komisjon peaks vaatama, kuidas on võimalik mm, menetlust kiirendada, eriti kui on tegemist ähm, erakorraliste või hädaolukorra sündmustega ja veel on oluline komisjoni ja teiste doonorite vahelise tegevuse koordineerimisega, kui on tegemist äh, mitmepoolse projektiga, see teine pool võib olla ÜRO või mõni liikmesriik. Myanmari puhul me näiteks leidsime, et Defco ja ECHO peadirektoraadi vaheline koordineerimine oli isegi ebapiisav, ehk äh, seal olid seotud kaks komisjoni peadirektoraati, aga need ei suutnud ka omavahel koordineerida rahuldavalt. koordineerimine on ülioluline hädaolukorras ja muudelgi juhtumitel selleks, et ei toimuks mingisugust dubleerimist ja töö oleks tõhus. suur aitäh ja olen valmis vastama küsimustele, kui neid peaks olema. suur tänu. volinik Mimitša, palun järgmiseks. suur aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud saadikud. ma sooviksin tänada Ayala Senderit selle raporti eest ja ma tänaksin ka kontrollikoda üksikasjaliste tähelepanekute eest. komisjon võtab kontrollikoja tähelepanekuid ja soovitusi väga tõsiselt. seitsmeteistkümnendal aastal me olime teinud kodutöö. paljud kontrollikoja soovitused eriraportist ja aastaraportist said ellu viidud ja me oleme jätkanud oma mõistliku lähenemisega et ähm, saaksid leevendatud kõik nõrgad või, või tähendab, äh, likvideeritud kõik nõrgad kohad, millele Kontrollikoda tähelepanu juhtis. aga nüüd praegused väljakutsed, mis meil on? kõigepealt ränne ja selle põhjused. meie rändepoliitika katab nii rände sisemisi kui väliseid aspekte. meie leiame, et toiminud on kõike hõlmav ja tasakaalustatud poliitika. see, et regio-, ränne oleks ähm, ähm, seaduspärane, see on vägagi vastavuses Euroopa Liidu liikmesriikidega. me oleme suuremat koostööd teinud partnerriikidega, eriti Aafrikas ja Aasias. nii püüame tagada seda, et nad suudaksid paremini toime tulla Mm, rände pikaajaliste tagajärgedega ja samuti ka inimestega, kes on sunnitud olnud kodust lahkuma. tulemused koha peal räägivad enda eest. minugi seisukoht on, et aruandlus Euroopa Liidu rahade kasutamise kohta peab olema nii hea kui vähegi võimalik. me peame vaatama kindlasti ka seda, et milliseid projekte me tegelikult oleme ellu viinud. praegu me valmistume järgmiseks eelarveraamistikuks. välisteenistuse jaoks on Euroopa Komisjon välja pakkunud sada kakskümmend kolm miljardit eurot järgmiseks seitsmeks aastaks. kolmkümmend protsenti on see suurem kui praegusel perioodil. me oleme ka teinud ettepaneku, et arengufond peaks minema üldeelarve alla. samas oleme me soovitanud olemasolevaid rahastamisvahendeid ümber organiseerida niimoodi, et need paremini toetaksid Euroopa Liidu poliitikaid suur aitäh parlamendile selle eest, et te olete väga eh, kiiret tööd teinud tulevase välisteenistuse ja selle vahendite osas. praegu jätkub töö selle kallal, kuidas edasi minna. praegu on olnud selline pisut rohkem killustatud eh, lähenemine tulevikus soovime kõikehõlvamamat ja me kõik oleme sellest huvitatud eelarve täitmise kinnitamine. seitsmeteistkümnenda kohta meil oli kaks reservatsiooni. esiteks kõrge veamäär toetuste kohta. me oleme võtnud väga konkreetseid horisontaalseid samme selle osas. teiseks Euroopa fondide haldamine Aafrika Komisjoni poolt Aafrika komisjon on head tööd teinud Pillari hinnangu soovituste elluviimisel ja loodetavasti läheb sellega edasi käesoleva aasta lõpus. põhimõtteliselt meie reageering mõlemale küsimusele on olnud väga jõuline ja me ei ole hetkegi säästnud selleks, et nõrku kohti leida lugupeetud saadikud, me peame jätkuvalt fokusseerima sellele, et me annaksime maksimumtulemused olemasoleva raha eest, sest seda on, seda me peame andma inimestele, kes on need rahad meile andnud ja inimestele, kes meilt seda abi ootavad. Uh, now... suur tänu ja nüüd saab sõna meie raportöör proua Jala Sender. palun olge lahke suur tänu, lugupeetud esimees. ma tahaksin tänada meie tänaseid külalisi, härra Partsi Kontrollikojast, kes on selle valdkonna kallal tööd teinud, tahaksin loomulikult tänada ka meie volinikku oma sissejuhatava sõnavõtu eest suur tänu te, teile teie toetuse eest, kogu selle teabe eest, mida te olete meile edastanud selle üha keerulisemaks muutuva valdkonna kohta. ajalooline mandaat arenguabiks on üsna selge ja meil on tugevad arenguabivahendid, millel hoiab, hoiavad liikmesriigid tihedalt silma peal hoolimata kõigest sellest on liikmesriigid avaldanud palju survet, ka partnerid on avaldanud tugevat survet ning seetõttu on kogu arenguabi kui selline üüratu surve all ning arengukoostöö algne struktuur on selle surve tulemusena moondunud CEF on üks näide sellest, selle eelarvekäsitlus. ja äh, meil on rohkem kontrolli, põhjalikumad eelarvemenetlused, aga mis puudutab eelarve täitmisele heakskiidu andmist kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve kohta, siis võib öelda, et kogu valdkond valmistab meile päris palju muret. kõigepealt ähm, on murettekitav see, et Defco peadirektoraat on investeerinud palju veamäära vähendamisse, üldise veamäära vähendamisse ning Kontrollikoda on seda ka tunnustanud Tehko on teinud oma tööd professionaalselt, aga kui me vaatame aruannet, siis äh, peame tõdema taaskord, et äh, ajakavaga on probleeme ja uuringu tulemused näitavad seda, et taaskord on raske võrrelda Kontrollikoja soovitustes esitatud andmeid erinevate projektide ja maksete vallas. mõned projektid ja maksed peaksid kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta alla kuuluma aga aga erinevad äh, uuringud, ekspost uuringud äh, lõppenud projektide puhul näit-, on äh, sellised, et kõiki neid erinevaid andmeid on omavahel uskumatult raske võrrelda. kogu sellest jääb üsna ähmane pilt ning ähm, selle eelarve täitmise järelevalve eesmärk peakski olema see, et me istume kõik maha ja kanname hoolt selle eest, et me lähtume samadest põhimõtetest oma töös. et, äh, et äh, Defco peadirektoraadi võetud meetmed kannavad hoolt selle eest, et me nüüd lõpuks ometi saame asju võrrelda omavahel, nii nagu kord ja kohus, ja näha, näha, kas tulemused ikkagi on sellised, nagu me sooviksime. kontrollikoda esitas oma soovitused ning äh, me peame vaatama nende soovituste rakendamist reaalselt, äh, mitte tulevaste projektide, äh, tulevikus lõppevate projektide puhul. analüüsides tuleb lähtuda samasugustest aludest, äh, niiviisi peab vaatama, niiviisi peab käsitlema neid makseid sellisel moel on meil võimalik äh, Kontrollikoja ja Defco peadirektoraadi töö tulemusi kasutada selleks, et tulevikus paremini aru saada sellest, mis projektide ja programmidega päriselt juhtub. ning teha seda reaalajas. ma arvan, et praegu on probleemiks see, et kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta maksete osas valitseb üsna palju ebakindlust. teema on üsna keeruline. ning ma loodan, et kõige selle tulemuseks on see, et kasutame tulevikus samu instrumente. et äh, kui me hindame seda, kes finišijoone kuidas ületas, siis lähtume me reaalsetest äh, andmetest, mitte mingisugustest oletustest kui meil on selge pilt asjadest, siis me saame vastata kodanikele, kes tunnevad muret mõningate valdkondade pärast, siis see otsejuhtimise süsteem, direct management system, see probleem kerkib meie päevakorda erinevate eelarve täitmise menetlustega, meil on terve rida äh, reservatsioone varem oli meil selline ühine juhtimine, joint management, nüüd on meil otsejuhtimine ja otsetoetused, äh, mis kuuluvad peadirektoraatide pädevusse ja taaskord äh, tekitab see auditiga seoses raskusi. tulevikus tuleb äh, seda parandada Äh, eelarvetoetused ning kaudsed maksed koos rahvusvaheliste organisatsioonidega kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve täitmise heakskiidu äh, puhul, mille kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal vastu võtame, peame tegema tööd nende vahendite kallal, mis on olulised, mis on kasulikud ja komisjon jätkab seda tööd samas vaimus ka tulevikus. seetõttu peab olema töö tehtud nagu kord ja kohus, et teises ei tekitaks äh, küsimusi mitte ainult äh, liikmetes, vaid ka äh, kodanikes. ja eelarvetoetus Indiale, Pakistanile võib-olla mõned küsivad, miks seda üldse tehakse me toetame neid võime eelarve toetusega. ja mulle tundub, et võib-olla ma tean umbes, miks äh, seda tehakse, aga mulle meeldiks, kui komisjon natuke rohkem teavet jagaks selle kohta, et miks need ei ole kajastunud kuskil mujal Äh, siis me peaksime võtma arvesse selliseid asju, nagu näiteks juhtus äh, Tšaadis äh, üliõpilastega. Ähm, kus üliõpilasi veeti veokitega, millel olid Euroopa Liidu sümbolid peal, sellepärast et nad lihtsalt kasutasid oma sõnavabadust. see küll meist head muljet ei jäta on mitmeid asju, kus on paranemismärke, aga me saame siiski hmm, veel nii mõndagi ette võtta, kui me teeme koostööd liikmesriikidega, kes teevad otseselt koostööd ametivõimudega mõningates riikides. ja me peame iga hinna eest püüdma vältida seda, et selliseid põhjendatud kahju, kahtlusi selles suhtes, kui hästi Euroopa Liidul tegelikult läheb, tekib rahvusvahelised organisatsioonid, jah, Euroopa Liidu eelarve on äh, nii üüratu, inimesed võib-olla ei saa täpselt aru, kuidas seda kasutatakse, äh, kui me vaatame, mis juhtub Rahvusvahelise Rändeorganisatsiooniga, mis juhtub Liibüas ja nii edasi ja nii edasi, siis äh, meie peame omalt poolt analüüsima tulemusi, mõõtma konkreetseid tulemusi niiviisi, et me saaksime äh, teha oma teavitustööd ning näidata kodanikele, kuidas me oleme vahendeid arukalt kasutanud, see ongi ju tegelikult kõige tähtsam. mis puudutab äh, riiklikke arenguameteid, siis äh, siin on üks muret tekitav trend äh, mis näitab, et ähm, äh, abi taasnatsionaliseeritakse. üha vähem on äh, tõeliseid Euroopa instrumente, mida kõik liikmesriigid tunnustavad. Neid on vähem kui minevikus on lepinguid, mis äh, antakse piiratud arvule äh, riiklikele ametitele. ma ei hakka neid äh, nimepidi mainima, ma võiksin seda teha, sellepärast et proua Kreslet ei ole siin täna kohal, aga ma ei, siiski ei tee seda, mitte täna. ja me näeme, et on vähem avalikke hankeid ning siingi oleks nii mõndagi parandada proua Mogherini rääkis, et meil on vaja äh, nii-öelda Euroopa sellist äh, diplomaatia koolkonda ning ma arvan, et samamoodi, kui me räägime arengukoostöö abist ja arenguabist, siis tuleb tegutseda Euroopa tasandil, muidu langeme samasse ajaloolisse lõksu, et meil on erinevad riigid, kellel on oma endised kolooniad ja äh, nemad tegutsevad äh, oma tavadest lähtuvalt, nii nagu vanasti ja see minu arvates ei ole Euroopa jaoks hea. meil on vaja tõeliseid Euroopa instrumente, Euroopa inst-, organisatsioone, ameteid, kes teevad Euroopa tasandil koostööd ja kellel on vä vähem riiklikke sidemeid ja laiem Euroopa lähenemine. veel üks asi, mis meile muret valmistab. ma saan mõistagi aru sellest, et äh, seistes silmitsi rändekriisiga ja rändekriisiga seotud raskustega on olnud mitmeid äh, raputusi meie institutsioonides, äh, komisjonis, kes on täidesaatev organ, ma mõistagi ka. ja mm, varem on ähm, olnud ähm, palju juttu sellest, et ka arengu, arenguabi valdkonna kaudu võiks äh, seda kriisi üritada leevendada ja mõningaid näiteid on siin välja toodud positiivsete näidetena ja humanitaarabi äh, humanitaarabi vallas on meil äh, mõningaid muresid. Defco peadirektoraadi teenused paistab mõningatel juhtudel äh, pea, paistavad olevat suunatud ebaseadusliku rände peatamisele. ja seega täidavad nad ülesandeid, mis tegelikult ei ole nende ülesanded, see ei ole nende roll. ja siis veel ähm, nende inimeste integreerimine, kes on tagasi pöördunud, äh, Somaalia kodanikud näiteks ähm, meie abi nendele riikidele, kust on olnud suur inimeste väljavool varem ja nüüd inimesed pöörduvad tagasi. Maroko võib siin jällegi näiteks äh, tuua. Äh, neid riike tuleb aidata. ma tean, et äh, see ei ole lühiajaline poliitiline eesmärk, see on pigem keskpikk ja pikaajaline poliitiline eesmärk ja eks meil kõigil ole omaenda rändepoliitika mis aitab meilt muutuva reaalsusega kohaneda, aga sellele tuleb igal juhul mõelda. ma tahaksin äh, kuulda, mida volinik Mimitšal on öelda, kas, äh, kuidas saame meie kanda hoolt selle eest, et äh, EDF-i või arengukoostöö vahendid ähm, et neid ei kasutata rändeprobleemide leevendamiseks või varjupaiga küsimuste lahendamiseks. selle jaoks on hoopis teised vahendid. kui me näeme selliseid asju, et ähm, on mõning kahelduva väärtusega tagasisaatmised ja mitmed rändega seotud äh, juhtumid, mis tekitavad küsimusi ja te, pea, Defco peadirektoraat on osalenud äh, selles, äh, siis ähm, on selge, et meil on vaja rohkem selgust varjupaiga ja rände puhul, kui on äh, vahendite puudus, siis äh, tuleb selle vahendit, seda vahendite puudust leevendada kuidagi muud moodi, kuskilt mujalt. Äh, me peaksime siiski arengukoostööd hoidma sellest ähm, lahus ja peaksime arengukoostööd arengukoostööna tegema. suur tänu, proua raportöör, ütleb härra Tarand ja kas volinik on nüüd valmis vastama raportööri märkustele ja küsimustele? jah, suur tänu. tahaksin taaskord tänada raportööri, raportööri, raportööri selge, märkused samuti, soovitused samuti. Need aitavad meie aruandluskohustuse täitmist parandada eelarve koostööga seoses. jah, on mitmeid teemasid, mitmeid kaalutlusi, rakenduslikke kaalutlusi meie eelarvega seoses, ka EDF-iga seoses. ja tõesti, meil on suurepärane võimalus täna, aga mitte ainult täna, vaid kogu eelarve kontrolli ja eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse käigus analüüsida neid teemasid põhjalikumalt. saame mõelda selle üle, milliseid poliitilisi, milline on meie poliitiline tegevus, milliseid meetmeid võetakse, milliseid kohustusi tuleks endale võtta selleks, et kõik need muret tekitavad kahtlused kõrvaldada meie arengukoostööga seoses oli mitmeid selliseid märkusi, raportöör vihjas neile, ma kommenteeriksin äh, mõnda nendest raportööri mainitud teemadest. eelarvetoetus. eelarvetoetus on eelistatud äh, moodus äh, arengukoostööprojektide rakendamiseks riikides, kus see on võimalik. seda hindavad ja seda hinnatakse äh, väga rangete ja täpsete ex-ante ja ex-post kriteeriumite järgi, vaadatakse, äh, milline on riigi valmisolek, äh, ekspertteadmised ja nii edasi. mõningatel juhtudel kui tegemist on riikidega, mis on äh, majandusarengu poolest äh, arenenud riigid ja äh, sellised riigid saavad mõningatel juhtudel endiselt eelarvetoetust, Pakistan, Vietnam, Indias tõenäoliselt ei ole praegu meil minu meelest eelarvetoetusprogramme, aga, aga selliste arengu, arenenud majandusega partnerriikide puhul eelarvetoetus on üks osa meie äh, lõpetamise, järk-järgulise lõpetamise protsessist, sellepärast et me ei, äh, kohe, kui me oleme saavutanud mingisuguse skp taseme, ei lõpetame üleöö eelarvetoetuse andmist mm.. nii et äh, tegemist võib siis olla riikidega, kus me rakendame arengukoostöö abi järkjärgulist lõpetamist, mille hulgas üheks elemendiks on ka eelarvetoetus. eelarvetoetusprogrammide saavutused, kui me räägime sellest, kuidas on õnnestunud selle abil riigi finantssüsteemi aidata üles ehitada, siis need saavutused on tõesti märkimisväärsed. meie eelarvetoetuse lepingud sageli on mõeldud sektorireformide toetamiseks, tegemist on sihtotstarbeliste eelarvetoetusvahenditega mõningate kokkulepitud sektorite jaoks. ning ähm, ning meie analüüsid näitavad ka, et äh, need on aidanud kaasa säästliku arengu eesmärkide saavutamisele, poliitilist äh, tegevust arendades äh, e, valitsussektorit rahastades, me mõõdame oma valitsuse eelarvetoetuse mõju nendes riikides, kus me kasutame eelarvetoetust ja vaatame siis, kuidas on olukorrad riikides, kus me lähtume Äh, projektitoetuste põhimõttest ning tulemuste analüüs näitab seda, et äh, säästliku arengu eesmärkide saavutamisel eelarvetoetusega riikides on ähm, märkimisväärsed tulemused, näiteks tervishoiusektori areng Vietnamis, sotsiaalkaitse El Salvadoris ja nii edasi ja nii edasi. kõikides nendes riikides saavutati need märkimisväärsed ja võrreldavalt paremad tulemused säästliku arengu eesmärkide küsimuses, kasutades meie eelarvetoetuse programmi riiklikud arenguagentuurid Euroopa tasandi arengukoostöö kontseptsioon tugineb suuresti sellele, milline on liikmesriikide arenguametite rakendusvõimekus. meie siin Euroopa Komisjonis DEFCO peadirektoraadis ei ole tegelikult arenguagentuur meil ei ole Euroopa arenguagentuur ja meil oli selline agentuur kunagi, aga, ja võib-olla võime selle taas luua kunagi, kui me kaalume, mis on tõhusam, mis on tootlikum organisatoorselt. selle, kas see on kasulik Euroopa tasandi jaoks või mitte. ja kuna meil endal sellist ametit ei ole, siis meie sõltume suuresti liikmesriikide ametitest. mul ei ole sellist muljet, et tegelikult toimuks suur arenguabi taasnatsionaliseerimine Euroopa Liidu eelarvest liikmesriikide rakendusasutuste kaudu. otse vastupidi tänu nende ametite kasutame me parimaid ekspertteadmisi Euroopa projektides Euroopa püstitatud eesmärkide täitmiseks. kõik riiklikud asutused, kui nad viivad ellu projekte, mis on mõeldud nii-öelda Euroopa Liidu eelarve või EDF-i kaudu rahastamiseks, siis kõik need liikmesriikide asutused peavad pidama kinni kõikidest finantsmääruse sätetest, erinevatest eeskirjadest, samba hindamises peavad nad läbi tegema, ka see, need kohustused puudutavad ka hankemenetlust ning ja nii edasi ja nii edasi. tegemist ei ole mingisuguse seotud abiga, abiga, mida võib suunata ainult liikmesriikide ettevõtetele või vabaühendustele või, äh, või asutustele. mis aga võib-olla on probleem, on see, et meil endiselt ei ole piisavalt liikmesriikide ameteid, kes oleksid valmis ning suutlikud läbima selle sambahinnangu protsessi niisiis äh, piisavalt äh, tugevate äh, rakenduspartnerite, riiklike rakenduspartnerite arvukus on see, mis on probleem. meil võiks olla rohkem liikmesriike, kus on selliseid arenguinstitutsioone, mis teeksid, saaksid hakkama selle vastavuse kontrolliga, et rakendus asutuste kontro-, võrgustik oleks tugevam. ränne ning areng, nendevaheline seos, siin on üks ühisnimetaja, tõsi. Need teemad on omavahel seotud, ma ütleksin isegi äh, lahutamatult seotud ähm, Äh, ja seda vaesuse kaudu, vaesuse väljajuurimise kaudu. me tahame vaesust välja juurida arengu ees, äh, arenguvahendite kaudu ja ar-, vaesuse väljajuurimine on ka parim võimalik moodus rände algpõhjuste kaotamiseks päritoluriikides. sellepärast ei ole tegelikult nii, et me saaksime kergekäeliselt väita, et arenguvahendite kasutamine äh, rändega seotud eesmärkide täitmiseks äh, tähendab seda, et arenguvahendeid suunatakse mitte arenguga seotud äh, eesmärkidele. rände teema on tõsiselt seotud arengu päevakorraga, arenguteemaga kui me vaatame, milline on arenguabi vastavus millised on arenguabi vastavustingimused OECD-s ja mujal, siis praktiliselt alati suurem osa meie arenguprogrammidest on mõeldud selleks, et rände algpõhjuseid välja juurida nii et äh, tegemist on äh, ametliku arenguabiga ja see ei tähenda seda, et arenguabi enam ei äh, oleks arengueesmärkide täitmiseks mõeldud. isegi ka ränd, rände haldamisega seotud projektid, rändekontrolli programmidega ei ole tegemist, nagu mõned võib-olla arvavad. tegemist on jah, rände haldamise projektidega ja need projektid ka tegelevad kõikide majanduslike ja sotsiaaltingimustega, mida peaks meie arenguprogrammide kaudu parandama. Need on mõeldud ka selleks, et me võtaksime arvesse neid riike, kes aitavad või võtavad vastu äh, rändajaid. kaheksakümmend viis protsenti kõikidest äh, migrantidest ja ümberasustatud isikutest, kui nad on riigisiseselt ümber asustunud isikud või naaberriikidesse läinud inimestest siis, siis kaheksakümmend viis protsenti nendest on naaberriikides, oma koduriigis ja Aafrikas, ainult viisteist protsenti võtavad ette ohtliku teekonna Euroopasse. nii et me tahame oma programmidega aidata ka rände haldamist koha peal piirkondades, kust need inimesed tulevad. see on üks osa meie arengupoliitikast, see on ametlik arenguabi ning selles mõttes ma arvan, et et see on äh, rände ning äh, arengutegevuse vaheline seos, millest me ei saa üle ega ümber. suur tänu ja nüüd saab sõna äärmiselt kogenenud kolleeg äh, eelarve täitmise küsimustest, härra Bart Staes, siis saate teie sõna, härra volinik, aga pidage meeles, et kui meie komisjon peaks täna hääletama, siis äh, rohelistel oleks äh, kahekolmandikuline häälte enamus siin. suur tänu, esimees. ma arvasingi, et te midagi sellist hakkate ütlema siin. aga jah, volinik kõigepealt suur tänu ähm, ja suur tänu Kontrollikojale tehtud töö eest, tahaksin tänada härra Partsi, tahaksin tänada härra Partsi kolleege tehtud töö eest, tahaksin tänada ka komisjoni ning äh, voliniku, voliniku töötajaid, aitäh vastuste eest ka kirjalikult. mul on kaks küsimust teile. Mm, kaks küsimust, mis on seotud äh, rände ning äh, arengukoostööga ning on natukene seotud ka proua Jala Senderi viimase küsimusega ma tahaksin lihtsalt asja näha praktilisemas valguses. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal saime Aafrika erakorralise fondi kohta kirja, see moodustati, see fond, nüüd on see fond juba mõnda aega töötanud, suured summad, kolm koma neli miljardit eurot, üheksakümmend protsenti nendest vahenditest on äh, arengu äh, koostöövahendid, EDF-ist pärit vahendid ja teie olete siis äh, volinik, kes vastutab selle eest, teie töötajad äh, eraldavad äh, väga suuri summasid selleks, et kanda hoolt selle eest, et see fond ikkagi töötaks. selle aasta alguses, eelmise aasta lõpus mitmed arenguga tegelevad vabaühendused, Oxfam muuhulgas, Concord, need viisid läbi Aafrika usaldusfondi hinnangu tutvusin hinnanguga ning äh, täheldasin mõningaid asjaolusid. hoolimata sellest et, et üheksakümmend protsenti usaldusfondi vahenditest tuleb äh, arenguvahenditest, ainult väga väike protsent arv äh, tegelikult on suunatud arenguga seotud eesmärkide täitmisele, kakskümmend kaks protsenti investeeritakse rände haldamisse, viisteist protsenti on investeeritud julgeolekusse ning äh, vägivaldse äärmusluse vastasesse võitlusesse. Teie siin just ütlesite, et äh, rände haldamine, õigusega ütlesite seda muide, äh, et kui me vaatame Aafrika riike, siis on see väga oluline teema, kaheksakümmend viis protsenti noortest inimestest Aafrikas, kes tahavad paremat elu ja kes lahkuvad oma koduriigist, tegelikult jäävad oma Äh, naabrusriikidesse. ja äh, viisteist protsenti siis püüavad tulla Euroopasse, nagu te ütlesite. Äh, rände haldamine aga ja see Aafrika usaldusfondi kasutamine selleks mul on tunne ja seda kinnitasid ka vabaühendused, et kui me räägime rände haldamisest, siis ei tegeleta sellega, millest teie räägite. nimelt, et toetatakse rändajaid naaberriikides vaid äh, need vahendid on suunatud enne kõike rändevoogude peatamisele ka Lääne-Aafrikas. ajalooliselt tegelikult on äh, Lääne-Aafrikas ränne olnud täiesti tavaline. mõningad piirid pandi pärast koloniseerimist paika ja äh, need piirid ületasid või nagu tavalisi Aafrika-siseseid rändeteid. pidagem seda ka meeles. niisiis jällegi see rände haldamine ning äh, äärmusluse vastane võitlus, kas me tõesti peaksime sellega tegelema, kasutades arenguvahendeid? kas komisjon ja kaks äh, õigusloomelist institutsioone, meie sealhulgas Euroopa Parlamendina ning finantsministrid, kes tegelevad eelarvega, kas need, kas me ei peaks kõik vaatama uuesti selle asja üle? kui me loome sellise usaldusfondi, siis me peaksime vaatama, kust need vahendid tulevad, kas me ei peaks äh, asju korraldama teistmoodi? kas tõesti üheksakümmend protsenti arengukoostööst? kui me vaatame Oxfordi ja Concordi läbi viidud uuringut ja võtame arvesse teie varasemaid vastuseid, siis äh, tahaksime me teada, kuidas on lood kohaliku äh, kogukonna kaasamisega, kohalike ametnike kaasamisega, vabaühenduste kaasamisega ja nii edasi ja nii edasi. Teie äh, viitate, et jah äh,, nad on kaasatud, nad on vaatlejad ja nii edasi, aga vabaühenduste ülevaatest äh, jääb hoopis kriitilisem mulje. usaldusfondi vahendeid hallatakse tsentraliseeritult ja otsustusprotsess on äh, paigas ja kohalikud partnerid on küll jah, vaatleja rollis, aga nad ei tunne äh, mingisugust omanikutunnet selle rakenduse suh-, osa suhtes. ja kõik, kes on äh, teinud koostööd ka lühiajaliselt arengukoostöö vallas, äh, teavad, kui oluline on koostöö kohaliku tasandiga ja kohalike inimestega paistab, et siin on aga tegemist ainult abi andmisega ja kohapealseid ei kaasata sageli valikute langetamine selliste projektide puhul toob kaasa katastroofilised olukorrad. ma tahaksin teada miks, miks üheksakümmend protsenti nendest vahenditest äh, tuleb arengu vahend, vahenditest, aga arengu eesmärkidele on suunatud ainult kuuskümmend protsenti. ja miks ei kaasata piisavalt kohalikke partnereid? siis ähm, meie poliitilise tegevuse järjepidevus. me teame, et väga palju vahendeid antakse arengule ja Aafrikale, Lääne-Aafrika riikidele, me anname Lääne-Aafrika riikidele suuri summasid, aga kui me vaatame, mis koha peal toimub, siis peame tõdema, et ühe käega me anname ja teise käega me võtame jälle tagasi selle, mille me oleme andnud. seda ju tehakse sellepärast, et meie poliitiline tegevus erinevates valdkondades ei ole piisavalt järjepidev, ei ole kooskõlastatud, meil on Euroopa põllumajanduspoliitika, Euroopa kalanduspoliitika, meil on oma kaubanduspoliitika, meil on vabakaubanduse põhimõtted, ja mõningate nende poliitiliste valdkondade kaudu tegelikult tekib vastuolu teiste Lääne-Aafrika eesmärkidega. üks äh, kõige lihtsam näide siin, kus pilt on päris selge piimakvootidest põllumajanduses saime me lahti. meil on olnud äh, piima ületootmine, nii et me toodame piimapulbrit, piimapulbrit ladustatakse ja osa piimapulbrist seda eksporditakse Lääne-Aafrikasse. Burkina äh, Fasos äh, üks liiter piima mida valmistatakse eksporditud äh, piimapulbrist, on kolm korda odavam kui liiter piima, mida, mille toodab kohalik lehm. niisiis, kui me tahame arendada samas kohalikku äh, piimakarja äh, ja piimatootmissektorit, põllumajandust, siis selline käitumine ei mõjuta olukorda soovitud suunas. loomulikult seal on mitmeid erinevaid asjaolusid, nendes riikides on piimatoodangust puudus ja nii edasi ja nii edasi, midagi tuleb ette võtta, aga samas kui meie eksportime oma piimapulbrit sellesse maailma osasse, siis äh, piimakarja kasvatajatel nendes riikides on elu palju raskem, paljud neist loobuvad üldsegi oma põllumajanduslikust tegevustest, kolivad linnadesse ning püüavad pärast Euroopasse tulla. võib-olla nad isegi teevad Äh, seda äh, ebaseaduslikult, kolivad Euroopasse ebaseaduslikult ja võib-olla äh, lõpetavad nad oma teekonna tomatikasvatajatena või tomatikorjajatena kuskil Hispaanias. see oli üks lihtne näide sellest. tahaksin teada kuidas komisjon teostab järelevalvet selle üle, äh, kui hästi on kooskõlastatud erinevad Euroopa Liidu poliitilise tegevuse valdkonnad. kooskõlastatud poliitiline tegevus äh, on hädavajalik ja kuidas me selle üle järelevalvet teostame? kas äh, meil on mehhanismid paigas? tegelikult on ju vahendid ja mehhanismid, ütlete te, aga, aga mina tegelikult ei tea, millised need mehhanismid on me oleme korraldanud kuulamuse, kuulamise härra Avramopolusega ja äh, tegemist on jah teemaga, mis kuulub nii teie kui ka härra Avramopoluse portfelli. ning me oleme sellest seetõttu varem rääkinud, ma tahaksin teada, kas komisjonis on olemas oma äh, äh, organ või koht, kus erinevad äh, peadirektoraadid ja volinikud räägivad omavahel ja kus äh, Mogherini Äh, arengukoostöö volinik ähm, proua Malmström, äh, härra Hogan oma põllumajandusega tulevad kokku ja räägivad nendest teemadest, saavad oma talitustelt, oma teenistustelt äh, nõu ja kas selliseid hinnanguid poliitilise tegevuse mõju kooskõlastamise vahel on olemas või lihtsalt on vastus küsimusele, et komisjonil on need mehhanismid ja vahendid paigas igal juhul täpsustage meile seda. rääkige täpsemalt sellest, kuidas te tagate selle poliitilise tegevuse järjepidevuse. Need on meie vahendid arengukoostööle. Neid vahendeid on vaja ja samal ajal me peame kandma hoolt selle eest, et see, mida anname ühe käega, et me seda uuesti teise käega tagasi ei võta. vastasel korral satub küsimärgi alla meie usaldusväärsus suur aitäh äh, lugupeetud liikmele nende mõtteavalduste ja märkuste eest ja kommentaaride ning ettepanekute eest, mis peaksid meie üldse ühise töö arengu ning koostöö vallas palju tõhusamaks. jah, meil on teemasid mis käivad meie töö alla, meie pühendumuse alla arengukoostöös, seda te ka mainisite, sellel on olulised äh, arenguid aset leidnud. Aafrika usaldusfond kõigepealt, mille raames me tegeleme regulaarse äh, äh ebaregulaarse rände mm, juurpõhjustega ja ebastabiilsusega Aafrikas üldiselt. me käivitasime selle usaldusfondi lähtudes sellest, et mida me ka siiani teinud ei ole oma arenguprojektide raames Aafrikas, sellest ei ole piisanud. selleks, et tagada täielik äh, meie arengupoliitika mõju, äh, selleks, et tagada kestliku arengu eesmärkide saavutamine Aafrikas ja selleks, et jõuda meie kriteeriumite eesmärkideni ka rände juurpõhjuste äh, küsimuses. ning siin on meil iga aasta ette nähtud kuus miljonit eurot Euroopa Liidu eelarvest, EDF-ist samuti, aga me leiame endiselt, et meil on vaja rohkem ähm, äh, kiireloomulisemat sihtmärgistatumat äh, instrumenti, mis lisaks veel just arenguküsimustega tegeleks ja teeks seda tõhusamalt Aafrikas. sellest tulenevalt Aafrika usaldusfond loodi üle kolme miljardi, peaaegu neli miljardit on seal suutlikkust. ja seda selleks, et toetada projekte kolmes valdkonnas, tööhõive, töökohtade loomine, haridus teiseks kutsekoolitus, oskused, töölevõetavus Aafrikas üldiselt. ja kolmandaks, kolmas äh, suund, äh, kuhu me, äh, kus me tegutseme usaldusfondi raames, on siis otseselt suunatud piiride kontrollile ning rändeküsimuste haldamisele. me oleme teadlikud vabaühenduste muredest ja ka mõningate teiste institutsiooni muredest. nimelt, et usaldusfond võiks olla see vahend, mida kasutatakse selleks, et arengurahastust ümber suunata muudele, mitte arenguga seotud eesmärkidele. ja tõepoolest kuuskümmend protsenti äh, usaldusrahastu vahenditest ei olevat otseselt seotud arengupoliitikaga, aga rahastatakse läbi arenguvahendite. minu jaoks jällegi ei kajasta see täiel määral seda metoodikat mida me kasutame ametliku arenguabi andmisel. siin tehakse vahet minu meelest selles, et ühest küljest hinnatakse arengu mõju rände juhtimisele ja rändeprogrammidele. vabaühendused leiavad, et sellised eesmärgid ei ole või see tegevused ei ole arenguga seotud näiteks kui rahastatakse äh, majutust või hoolekannet äh, äh, rändajatele Ugandas või Nigeeriast pärit inimestele, siis seda ei peeta arengu küsimuseks. aga see jällegi ei lähe kokku OECD kriteeriumidega, ametliku arenguabiga ja selle kohaselt on ikkagi tegemist arenguabiga. vastavalt OECD arengu äh, poliitika komitee reeglitele äh, üheksakümmend kuus protsenti äh, kõikidest arenguabivahenditest läheb ametlikuks arenguabiks, olgu siis tegemist tavaliste rahastutega või usaldusfondiga muuhulgas ka Aafrika usaldusfondiga. ainsaks erinevuseks on siin see, et kui me lõime usaldusfondi, siis me üritasime seeläbi kiirendada oma arenguabi andmise tõhusust ning kiirust paljudes valdkondades, kus seda vaja oli. ning samuti selleks, et paremini võidelda partnerriikides Aafrikas rände põhjuste vastu me oleme valmis ja see on ka üheks ettepaneku äh, osaks äh, järgmisest mitmeaastasest finantsraamistikust. meil on vaja uut struktuuri, mis tagaks integreerituma äh, vahendi rahvusvahelises koostöös ja arengus naabritega. me oleme eelarvesse sisse viinud terve rea selliseid aspekte või metoodikat ja tegevusi, mis muudavad meie eelarvevahendi nii kiireks, tõhusaks, sihtmärgistatuks, eh, kui praegu eh, usaldusfond on. järgmine eh, eelarveperiood, järgmine mitmeaastane finantsraamistik peaks võimaldama meile siis koos parlamendiga põhjalikumalt kaaluda tegelikku vajadust usaldusfondi eh, tegevuse järgi väljaspool laiemat eelarveinstrumenti arenguabi jaoks ütleksin, et meie tegevus vabaühendustega usaldusfondi kasutamises Aafrikas ja lepingud, mida me rahastame selle usaldusfondi läbi. on sellised, mida me siis kahekümne protsendi ulatuses viime ellu koos vabaühendustega, nemad on meie partneriteks. nii et ütleksin, et ega nad eriti ei taha sekkuda mitte arengu rahastamisprojektidesse, mida rahastatakse läbi arenguvahendite. see on küsimus, mida me tahaksime äh, veel kaaluda, analüüsida selleks, et vältida igasuguseid süsteemseid või äh, mittesüsteemseid katseid arenguvahendeid äh, kuhugi mujale suunata mis puudutab poliitika sidusust arenguabi valdkonnas, see on muidugi oluliseks osaks kogu meie üldisest poliitilisest sidususest. ja ma olen nõus, kui me sellele rõhku ei pane, kui me sidusust ei käsitle poliitikasse, siis võib tekkida olukord, kus ühest küljest me anname ühe käega, aga teise käega võtame jällegi ära oma partnerriikidelt sellest tulenevalt äh, arenguabipoliitika sidusus on tähtis ja osaks sellest, kuidas me viime läbi arengukoostööd. nii et äh, siin on meil ka oma konsensus ning arenguabil on vägagi tähtis koht. me tahaksime arutada veel seda ja vaadata, kuidas me saaksime parandada järelevalvet ja hinnangud sellele, kuivõrd sidusad on erinevad poliitikad. ja kuidas seeläbi me mõjutame arengut. meil on praegu ex-ante hinnangud iga poliitikameetme kohta kõikide poliitikavaldkondade jaoks, kus ähm, tehakse uusi õigusloomulisi ettepanekuid uute poliitiliste meetmete jaoks ja selles ka kokku lepitakse. komisjonis viiakse läbi mõjuhinnang ning üheks osaks mõjuhinnangust on hinnata seda, kuidas see poliitikavaldkonnaga, olgu tegemist siis keskkonna või põllumajandusmeetmega, kuidas see võiks mõjutada üldist sidusust meie arengu eesmärkidega. ja kuidas see mõjutab ka meie välistegevust. samuti TEFCO-s on meil regulaarselt poliiti-, arengupoliitika sidususe raportid. Nende raames me ekspostis hindame seda, millised poliitilised meetmed on ja kuivõrd äh, sidusad nad on omavahel. ütleksin meie sisesüsteemi kohta veel ja komisjoni metoodika kohta, et toimub äh, regulaarne koordineerimine ja koordineerimiskoosolekud, mida juhib vastav äh, pädev äh, asepresident komisjonist ja nende käigus üritatakse lahti saada varasemast äh, vertikaalsest isoleeritud lähenemisest selleks, et me saaksime eh, üldise sidusa poliitilise lähenemise koondada eh, kokku erinevate sise- ja välispoliitika meetmete vahele. selleks, et tagada, et need meetmed oleksid kooskõlas omavahel. meil on ka väga aktiivne volinike rühm töörühm, äh, vabandust, mida juhib asepresident Mogherini äh, ja nemad tegelevad samuti koordineerimisega ning muuhulgas siis käsitlevad äh, poliitika sidusust üldiselt ka arenguküsimustes. ma ei tahaks, et jääks mulje, et ma nüüd kaitsen kõike seda, mis me teeme ja väidan, et see on kõige ka parem viis üldse arengukoostööd läbi viia. ma tunnistan ja nõustun kõikide märkustega ja raportitega ja sellega, mis raportites on öeldud, samuti kontrollikoja omadega või siis siinse eelarve täitmise heakskiitmise raportitega, mille on koostanud auväärsed komisjoni liikmed. meie jaoks on selgeks märgiks sellest, et me peaksime vaatama, kuidas koos me saaksime äh, parandada, äh, suurendada oma korrektiivset suutlikkust. see tegelikult ongi see raamistik, äh, millel kõik minu tänased selgitused põhinevad teie küsimustele ning kommentaaridele. suur aitäh teile ja ma eeldan. ja nüüd ma pean siin teist rolli täitma. ma usun, et proua Kressle ei lubaks mitte kunagi nii pikale minna ühe päevakorrapunktiga, aga kahjuks järgmine siin päevakorrapunkt siis samade kõnelejatega tegelikult või on juba osaliselt kaetud. kas proua Ayala Sender tahate lõpetuseks midagi lisada, siis palun. aitäh ma tahaksin veel kord tänada Kontrollikoda kogu info eest, samuti tahaksin tänada volinik Mimitsat ja Devco esindajat. aitäh kõigi, kogu teabe eest, aitäh selle eest, mis te meile lubasite, mis te juba andnud olete ja loodetavasti saame jätkata koostööd tõhusalt meil on vaja muudatusettepanekud ette valmistada ja peame ka järgmise finantsraamistiku ette valmistama, lähtudes kõigest sellest, mida me täna siin arutasime ja loodetavasti leiame ka lahendused. niisiis, nüüd eelarve kontrollikoda. ütles, et äh, veamäär on kõrgem, kui me eeldasime sellise tegevuse puhul. ja nüüd annan sõna Juhan Partsule selgituste andmiseks. suur aitäh! esiteks tahaksin jällegi tänada volinik Mimitsat ja kogu teie meeskonda ning äh, kogu mm, teie teenistust, meie koostöö on olnud väga professionaalne, tahaksin tänada ka parlamendiliikmeid, kes esitasid äh, küsimusi ka kirjalikult, saime ka kirjalikke vastuseid. enne kui hakkan rääkima auditist EDF-i kohta, siis tahaksin kasutada võimalust, kuna volinik on siin. üks volinik vastab kolmekümne teisele küsimusele. siin me räägime Aafrika rahu ning julgeoleku arhitektuurist, ma detailidesse ei lasku, aega vähe, aga siin volinik ütleb, et kõik eh, need sambad töötavad juba siin valdkonnas. kuna ma ise olin raporteeriv liige selle auditi puhul, veetsin väga palju aega ka Aafrikas. ja ma leian, et see on selge liialdus ja ma loodan, et volinik äh, vaatab seda põhjalikumalt ning annab tegeliku hinna, hinnangu selle kohta, mis on operatiivne, mis mitte, me räägime siin programmist mille eesmärgiks on luua suutlikuks tagada julgeolek Aafrika kontinendil mitte ainult Äh, sellest, et meil peavad teatud dokumendid korras olema ja teatud koosolekud peavad aset leidma, need on kaks väga erinevat asja ja me peame sellega arvestama. nüüd aga Euroopa Arengufond. Äh, peamised tulemused teen lühidalt. Äh, siin on paar märkust. arengufond on väljaspool Euroopa Liidu eelarvet, neil on ka mõned oma erireeglid ning kontrollikoda koostab iga-aastase arvamuse õiguslikkuse ning regulaarsuse kohta maksete ja mm, tulude osas. ja tahaksin siis anda teada järgmisest, esiteks. mis puudutab arvete usaldusväärsust, siis kaheksa, üheksa, kümme, üksteist, EDF kaks tuhat seitseteist osas siin on ära toodud õigla, õiged äh, finantspositsioonid, teiseks, mis puudutab äh, sissetulekuid, mis on kaks tuhat seitseteist aasta osas, ka siin on äh, tagatud legaalsus ning regulaarsus kõikides aspektides. kolmandaks, mis puudutab makseid, kaks tuhat seitseteist aasta kohta on materiaalselt vea poolt mõjutatud ning sellest tulenevalt on meie arvamus negatiivne. meie veamäär eeldatavalt on neli koma viis protsenti ning meeleavald tekitas muret natukene see ja ka parlamendiliikmed kindlasti mõistavad seda, et kaks tuhat kuusteist oli see veamäär palju madalam. sellest tulenevalt me näeme, et veamäär on tõesti tõsiselt tõusnud. peamised põhjused vigade tegemisel on endiselt samad. ülekannetes on ebasidusust puudu on dokumentidest, tõenditest hangete puhul ning äh, jälgitavusest. samuti nägime üheteistkümnel juhul komisjonil on piisavalt infot selleks, et korrigeerida või äh, välja selgitada viga, enne kui kulutus heaks kiidetakse. kui komisjon oleks kogu infot õigesti ära kasutanud, mis tema käsutuses oli, siis veamäär oleks olnud üks koma kaheksa protsenti madalam. mis puudutab äh, võtmetähtsusega auditi küsimusi, siis siin kaks asja. Äh, tegelikud, äh, tegelik mõju, võimalik Brexiti mõju ning kulud, mis sellega kaasnevad. mis puudutab kulusid, siis me hindame, et komisjoni meelest kulud on hinnatud õigesti aga me ei ole veel tuludest midagi teada saanud. siin me räägime kuue koma, nelja koma kuuest miljardist äh, eurost, päris palju raha, aga meie hinnang on positiivne põhimõtteliselt. võimalik Ühendkuningriigi äh, lahkumise mõju EDF-ist on leidnud ka õiget kajastamist kaks tuhat seitseteist arvetuses. Äh, samuti tahaksin üle korrata oma märkused eelarve toetuse kohta ma jällegi ei lähe siin detailides, sellepärast et jällegi aega on vähe. mis puudutab äh, uuringu kvaliteeti, ma kardan, et siin on probleeme. Äh, see on residuaalne veamäär siis. eesmärgiks on DigiDevCol pakkuda välja siis äh, võimalik veamäär, kui kõik faktorid on kohaldatud pigem võib väita, et siin ei ole kinni pidatud, peetud ümbriga rahvusvahelistest äh, auditi standarditest. suur osa andmetest võeti juba olemasolevatest äh, allikatest, äh, ilma et oleks hinnatud nende allikate tõsiseltvõetavust. tegelikult eraettevõte, mm, kes selle uuringu läbi viis, tegelikult lähtus neist viidetest, mis Digideco talle andis. meie meelest selle aastane hinnang ei olnud piisavalt ettevaatlik ja hoolas ja varasemalt ja ainult kuuskümmend, oli kuuskümmend seitse protsenti kaetud, nüüd ainult kuusteist. ja me oleme teinud ka mitmeid soovitusi ning komisjon nõustus kõikide nende soovitustega ja me oot-, eeldame siis, et järgmisel aastal on meil võimalik parem hinnang anda. ning lõpetuseks veel üks märkus. praegu Euroopa Parlamendil ei ole äh, pädevust mõjutada kinnitamist, see tähendab seda, et siin on ebasidusus eelarveprotsessiga, kus äh, Euroopa Parlament ei ole kaasatud äh, ning aruandlus, kus Euroopa Parlament on EDF-i osas osaliselt kaasatud. võimalik EDF-i eh, e integreerimine Euroopa Liidu üldeelarvega võimaldaks vähendada riske ning võimaldaks vähendada eh, eh, ka Euroopa Parlamendi eelarve pädevuse puudulikkust ning parandada heakskiitmist. suur aitäh, väga olulised märkused ning nüüd volinik Mimitsa. näete, kell on siin suur aitäh, juhataja, lugupeetud saadikud, sooviksin alustada tänusõnadega parlamendi raportöörile ning kontrollikoja esindajale. aitäh selle raporti esitlemise eest Arengufondi kohta. kõigepealt äh, mõned märkused. täna me kontrollikoda märkuste eest, mis ähm, aitavad meil oma kontrollisüsteemi parendada. kontrollikoda ei avaldanud hinnangulist veamäära eelarve kohta. veamäär oli kõrgem äh, metodoloogilistel põhjustel, näiteks äh, valimi äh, koostamise tõttu ja nii edasi. siin on kaks asja, mida tuleb arvestada. esiteks, kontrollikoda veel jätkab oma analüüsi ja samal ajal meie analüüs vaatab suletud lepinguga tehinguid, kus on kõik korrektiivsed meetmed võetud, mis näitab, et komisjon on võimeline oma vigu parandama. seitsmeteistkümnendaks aastaks öeldud see veamäär üks koma kaheksateist, see on tegelikult märkimisväärselt allpool materiaalset veamäära ja tegelikult see veamäär on mitu aastat järjest pidevas languses olnud, see näitab, et tegelikult me tegeleme veaparandustega. ja teiseks, igasugune hinnang arengufondi kohta peab arvestama väga kiirelt muutuvat keskkonda, milles me tegutseme. aga nagu me juba alguses ütlesin, alati on meil võimalik oma tööd paremini teha. nii et me kindlasti võtame meetmed selleks, et saaksid ellu viidud kohtu soovitused niimoodi, et see veamäär veelgi väiksemaks jääks. arengufondiga seotud jõupingutused on seotud laiema poliitilise kontekstiga, meie suhetega Aafrikas, Vaikse ookeani piirkonnas ja nii edasi, sellega ma lõpetaksin. Cotonou järgse raamistikuga me peame kümnesse tabama, arvestama peame, et see sobiks kokku poliitilise raamistikuga ning kestliku arengu eesmärkidega töö on nüüd alanud, nüüd on öö, äh, vaja tulemusi, selliseid, mis vastaks mõlema poole ootustele. mina arvan, et see, millest rääkis härra Juncker parlamendis kõneledes Aafrikat puudutades, see on väga oluline meie suhetes, see suurendab investeeringuid Aafrikas elavdab kaubandust, koolitust ja muud. me oleme kuulnud ja kuulanud seda, mida parlament ütleb. ja sellest lähtuvalt oleme me teinud ka oma ettepanekud eelarve kohta. parlament muidugi on, saab teha, otsustada nii seda, kui palju raha me saame, kui kuidas neid kasutada. see tooks minu meelest kaasa parema öö, ehm, koherentsuse ning veelgi parema keskendumise tõhususele ja tulemustele. meie mõlema huvides on Arengufond muuta veel tõhusamaks kui varem ning suur aitäh teile! suur tänu! meie raportöör Valli pole siin ja nüüd ma demonstreerin äh, võimude kontsentreerimist ja räägin ise lõppmärkused. arengufond on erinevate eesmärkidega stimuleerida arengut kolmandates riikides, muuhulgas näiteks seal, kus on väga rasked sotsiaalsed ja klimaatilised tingimused ma mõistan, et soovitakse veatult tegutseda, aga samas ma mõistan, et vahel on ka raskusi eesmärgi saavutamisel. järelevalve EDF-i üle on siiski ülioluline. EDF saab väga suuri summasid ja sellepärast on väga palju raha mängus. me peame hoolitsema selle eest, et investeeringud teostataks niimoodi, et oleks läbipaistvust tagatud ja muudki asjad, muuhulgas sotsiaalsed ja keskkonnategurid suur aitäh kõikidele arutelus osalemise eest ja läheme nüüd edasi. punkt kuus. kaheksa, üheksa, kümme ja üksteist. mis asi see nüüd on, mis hääl see on? Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani investeeringud Luka Lazzaroli, tere tulemast. ja tema räägib kõigepealt äh, ja teeb lühikese sissejuhatuse, palun. suur aitäh. tere hommikust, daamid ja härrad, ma sooviksin tänada parlamenti Ehm, ma sooviksin tänada ka küsimuste eest. mina kavatsesin selle presentatsiooni paberil välja jaotada, aga öö, ehm, praegu ma arvan, et parim oleks, et ma räägiksin lihtsalt lühidalt sellest äh,, ilma et üksikasjalikult kõiki slaide vaadata mõned põhiküsimused, millest juba varem on juttu olnud. üks asi on siis investeeringupanga tegevus viimasel aastal, aga on muudki. nagu te teate, on meie põhiliseks või põhilisteks prioriteetideks need, mis on Cotonou lepingus. erasektor ning ähm, areng pangal on terve rida selliseid üldiseid eesmärke, kliimaalane tegevus ja nii edasi, aga peamine on vaesuse vähendamine regioonides. teemaks on eelarve täitmise kinnitamine, seetõttu mõned numbrid nüüd ka. loodetavasti nendest saate ettekujutuse, mida pank on teinud pank möödunud aastal sõlmis äh, tehinguid äh, kolmekümne kaheksas projektis üks koma neli miljardit. ja tegelikult, kui Lõuna-Aafrika sinna juurde arvata, siis äh, on rohkemgi neid riike tegelikult see on kahekordne tase võrreldes eelmise aastaga. loomulikult me öö, ähm, osaliselt oli see põhjendatud selles, et kuueteistkümnendal aastal oli palju taotlusi ja need kinnitati ja seetõttu kirjutatigi alla väga paljudele lepingutele möödunud aastal. seitsesada kuusteist miljonit eurot, kolmkümmend lepingut, seitsesada kuuskümmend miljonit, need olid seotud omavahenditega. ja need läksid üheteistkümnenda lepingu, üheteistkümne lepingu kaudu kasutusele. nagu te näete, on töö hoogne, meie jaoks on oluline, et meie tegevuses see hoog säiluks, kuid et me samal ajal ka oma tegevust muudaksime vastavalt sellele, kuidas aeg toob kaasa uusi vajadusi ja nõudmisi. tähtis on ka, et see rahastamisvahendite mitmekesisus oleks olemas ja et me keskenduksime ka sellele, mida koha peal tegelikult vajatakse. nüüd mõned põhilised numbrid. kui me vaatame seda, mida investeerimisvahendi kaudu pank möödunud aastal rahastas, krediitlepingud, ähm, raamlepingud, need lä-, neid oli nelisada neliteist miljonit, need läksid VKE-dele, sada viiskümmend kaks miljonit läks kaheteistkümnele fondile ja sellest peaks tulema seitseteist tuhat töökohta saja viiekümnes firmas. loomulikult me toetame ka suuremaid ettevõtjaid. me tegutseme läbi euro ja USA dollari, aga ka läbi kohaliku valuuta, seda tegelikult soovitakse kõige rohkem, eriti kui jutt on VKE-dest pank jätkas möödunud aastal oma järjest suurenevat mikrofinantseerimist. ja selleks oli päris mitmeid öö, ähm, operatsioone, umbes kuuskümmend miljonit eurot läks niimoodi. taristu viiskümmend, viiekümne miljoni ulatuses me kula-, kirjutasime alla lepingutele Mali jaoks, seal oli jutt veevarustusest, kanalisatsioonist. umbes viissada tuhat inimest saab nendest eh, lepingutest eh, kasu, saavad joogivee ja kaks koma viis miljonit saavad kanalisatsiooni ja siis oli veel Senegali ja Mauretaania vaheline sild, jõesild, mis oli äärmiselt oluline selle regiooni taristu seisukohalt, ähm, sest ühendab Põhja-Aafrika Lääne-Aafrikaga. keskkonna ja sotsiaalne standardid pidid olema täidetud kõikidel nendel projektidel kakskümmend, kahekümne kaheksa liikmesriigi esindajad istuvad muuseas investeeringute komisjonis ja analüüsivad neid. EIB kuulub ju kahekümne kaheksale liikmesriigile ja sellepärast me tunneme, et me oleme aruandluskohuslased huvigruppidele ja me püüame oma tegevust ka kohandada vastavalt kõikidele nendele priori-, prioriteetidele ja eelistustele, mis Euroopa Liidul on poliitikas. ettekujutuseks möödunud aasta tegevusest. nagu te teate, ränne on väga suurt tähelepanu pälvinud. mida on teinud pank? Aafrika rändepakett kaheksasada miljonit investeerimisvahend on see investeerimisrahastu. pank on püüdnud veelgi rohkem teha sellistes haprates riikides, haprad riigid, fragile state, see on OECD ähm, definitsioon. üheksas ähm, riigis seitsesada miljonit eurot ähm, kasutati raha, need olid Äh, Aasia mm, Vaikse ookeani piirkonna riikides. kuidas see töö tegelikkuses välja näeb? me tegutseme läbi investeerimistaristu, vabandust, investeerimisrahastu ja läbi spetsiaalse ümbriku, mis on mõeldud riskantsetele riikidele riskantsetes sektorites, see sai loodud mõned aastad tagasi. äärmiselt oluline on seal, et oleks märk maas Euroopa Liidust, aga samas, et oleks ka kvaliteetne see sihtmärk pärast oma käivitamist ähm, on IF teeninud tagasi iga euro ja rohkemgi ehk tegur on üks koma kakskümmend üheksa. aga tähtis ei ole mitte ainult maht, me oleme äärmiselt teadlikud, et vaja on ka tulemust saavutada ja tagajärgi luua. ja selles mõttes pank on oma tegevuse möödunud aastatel hoidnud vastavuses kestliku arengu eesmärkidega. kaheteistkümnendal aastal me käivitasime raamistikku. sellega käib kaasas nii eel- kui järelhindamine nendele projektidele, mida me rahastame. seda selleks, et me saaksime aru, kas need projektid on saavutanud oodatud tulemused. möödunud aastal Pank jätkas jõupingutusi kliimaprojektidega. kolmkümmend viis protsenti soovime me saavutada kõikides oma projektides aastaks kaks tuhat kakskümmend, et kolmkümmend viis protsenti oleks seal kliimaeesmärk sees. praegu me seda numbrit veel ei ole saavutanud, aga loodame, et kahekümnendaks aastaks me selle saavutame ja veel mõned märkused lõpetuseks, daamid ja härrad. mõned mõtted tuleviku kohta. sealjuures sooviksin mõelda järgmisele eelarveraamistikule. nagu te teate, see investeerimisrahastu ähm, IF, selle tegevus on plaanis lõpetada see on mure tegelikult, sellepärast et see tähendab seda, et EIB-l ei ole sellist ökonoomset vahendit, mida kasutada oma tegevuses. mida meie tähtsaks peame? me peame oluliseks, et EIB-l säiluksid need rahastamisvahendid ka järgmisel perioodil, eelarveperioodil. me püüame ju Euroopas luua liitu Aafrikaga. Aafrikal on väga tugev rõhk. meie arvame, et me peaksime säilitama selle hoo, mille me investeerimisrahastuga oleme saavutanud. see on tegelikult olnud unikaalne vahend, tööriist nii meie tööriistakastis kui Euroopa Liidu tööriistakastis. mingisuguseid täiendavaid vahendeid see ei ole kasutanud ja ma tegelikult arvame, et see võiks mobiliseerida järgmisel eelarveperioodil kakskümmend miljardit eurot. ehk pank saaks sellisel juhul jätkata oma toetusega projektidele samal kujul, nagu me siiamaani oleme teinud seda. ja sellepärast me leiame, et seadusandja peaks kindlasti jätkama IF, IF-iga ka järgmisel eelarveperioodil jätkama kindlasti, kui mitte laiendama. ja sellega ma lõpetaksin. IF täpselt samamoodi nagu ELM, need mõjutavad asju, need samuti annavad nagu poliitilise vahendi ja mänguruumi Euroopa Liidu kätte. jah, on muidugi olemas äh, Maailmapank, on Euroopa Maja äh, Arengupank, on muudki vahendid, aga samas mõnedes riikides on vaja tohutuid investeeringuid. ja need on tegelikult selle konsensuse tuum, milles Euroopa Liidus kokku lepiti möödunud aastal. ma ei ole üksikasjalikult kõiki neid slaide siin käsitlenud, selleks oleks kulunud rohkem ma, rohkem aega, aga ma loodan, et kõik põhilised asjad said kaetud. suur aitäh, enne kui me võtame saadikute arvukad küsimused, annaksin ma lühidalt sõna härra Elefterius Searusele, meeskonnajuhile komisjonist aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud saadikud, lugupeetud kolleegid. tegelikult komisjon peab samuti IF-i oluliseks rahastamisvahendiks koos erasektori vahenditega me püüame teha jõupingutusi, et Euroopa Liidu strateegiliste eesmärkidega ja meie eesmärkidega oleksid vastavuses need investeerimisvahendid. komisjon kutsub EIB-d üles tegema jõupingutusi oma tegevuse edendamiseks. EIB on ähm, väga suurt rõhku asetanud just nimelt LDC riikidele ja hapratele riskidele, hapratele riikidele. tegelikult, kui riskidega hästi toime tulla, siis sellisel juhul see oleks lihtsam ka erasektori rahasid kaasata komisjon tõstab esile nende tegevuste oluliseks ja olulisust ja kutsub üles just nimelt nendele rõhuma. hiljuti võeti vastu plaan kasutada umbes nelikümmend neli miljardit Aafrikas aastani kaks tuhat kakskümmend säästlik, jätku arengu eesmärkide täitmiseks ja samuti rände põhjustega võitlemiseks. välisinvesteeringute plaan vastaks meie partnerriikide eelistustele ja loomulikult ka EIB vaadetele. me teame, et EIB ka osaleb nendes otsustavates kogudes. sellised asjad ähm, vastaksid nagu ähm, Euroopa Liidu eesmärkidele ja sellega ma oma märkustes lõpetaksin. suur aitäh, raportöör härra Valli. teda aga siin ei ole ja tema nimel ma esitaksin kaks küsimust Te ütlesite, et mureküsimus on see, ähm, milline saab olema rahastamine järgmisel rahastamisperioodil, eelarveperioodil. mida te saaksite meile abiks anda? näiteks, ähm, milline kasu on sellest äh, IEF-i jätkamisest või laiendamisest. Te ütlesite ka, et kakssada viiskümmend miljonit on öö, ette nähtud energia eesmärgile, mina oleksin ülipettunud, kui ma leiaksin sealt hulgast kas või ühe kilogi sütt, need peaksid kõik minema ikkagi taastuvenergiale. Ayala Sender, palun si,. Ähm suur tänu. ma ei ole tegelikult selle teemavaldkonnas ekspert, aga mul on siiski hea meel võimaluse üle siin sõna võtta. mul on üks küsimus, mis on seotud Euroopa Investeerimispanga eelmise aasta aruandega, nimelt mikrorahastamine. kui ma vaatan praeguseid tulemusi siis ähm, tahaksin ma teada, et mis on saanud sellest kahekümne üheksast miljonist äh, eurost, mis on mõeldud äh, mikrorahastamisele. kas äh, need lepingud on allkirjastatud? kas need laenud on juba välja antud? ja kas projektid on ellu viidud? varem nägime, et probleemiks on see, et äh, paljudele projektidele anti küll allkiri, aga lõpptulemus oli null, sellepärast et neid ei viidud ellu. ja mikrorahastamise investeerimisvahendid tavaliselt selles valdkonnas on tuleb suurem osa rahastamisvahendeid laenude kujul ja ma tahaksin täpsemalt teada, millistest toodetest me siin konkreetsemalt räägime. taristu ma ei näe, et siin oleks äh, taristu ähm, valdkonnas töökohti loodud, võib-olla see info on kuskil mujal, aga kui meil on taristuprojektid, siis äh, kas teil on Äh, loodud töökohtade kohta statistikat. Lazzaroli. härra Lazzarole. suur tänu. aitäh teile küsimuste eest. Äh, vastaksin järjekorras nendele küsimustele mõju mis puudutab äh, mõju, siis loomulikult me oleme teadlikud sellest ja oluline on seejuures tõdeda, et äh, me tahame mõju saada ühelt poolt ja teiselt poolt me tahaksime äh, saada infot selle kohta, mida me tegime, mis puudutab äh, mõju, siis väga palju on intellektuaalprojekte ja meil on vaja vahendeid, finantsvahendeid ja mõju rahastamise ümbrik, mis äh, meil on viis aastat ja see võimaldab meil investeerida äh, valdkondadesse, kuhu ennem ei olnud võimalik äh, investeerida. kaheksasada miljonit on selle mõju rahastamise ümbrikus ning me tahaksime äh, mikrorahastada institutsioone, mis on väga äh, uued äh, sageli ja neil ei ole väga palju kaalu, neil on vaja tehnilist abi selleks, et nad saaksid äh, võimekust edasi arendada, tegutseda, me tegeleme ka varadega ja me ei toeta mitte ainult pankade kaudu krediiti andes, vaid ähm, teeme koostööd ka teiste rahastajatega, äh, fondihaldajatega ja mm, STG, äh, jah. meil on tulemuste mõõtmise raamistik äh, sellest arengu eesmärkide osas eks ante vaatame, mis on äh, mõju näiteks äh, töökohtade loomisele, kui palju töökohti on loodud. meil on oma Äh, soolise mitmekesituse äh, näitajad ja kui meil on tegemist elava, äh, eluliselt olulise tähtsusega taristuga, siis me tahame tõesti saada infot selle kohta, kui paljud inimesed nüüd saavad juurdepääsu joogiveele, kui paljud uued inimesed saavad juurdepääsu transpordiliinidele. me püüame mõõta kõiki neid erinevaid mõõtajaid ja näitajaid ja mõõta neid uuesti ja uuesti, et näha, milline kuidas olukord muutub, mõnikord on meie esialgsed hinnangud valed, me alahindame, ülehindame, sellepärast toimuvadki korduvhinnangud. kui me viime läbi mõjuhinnanguid, siis äh, oleme võtnud arvesse ka neid kestliku arengu eesmärke. me ei ähm, tegele ainult näitajatega, mille me oleme ise välja töötanud, vaid püüame kanda hoolt selle eest, et kui tegemist on mingisuguse projektiga, siis äh, äh, selles projektis kajastuksid ka meile kõikidele tuttavad kestliku arengu eesmärgid. siis investeerimisvahenda ja ülekandmine iga investeerimisvahendi euro kohta mobiliseeriti üheksa eurot, seda tänaseni. tegemist on pideva äh, protsessiga. see arv siis üks üheksale äh, me võime prognoosida, et kuna me kasutame neid äh, rahasid uuesti ja uuesti, siis äh, tõenäoliselt see kasvab meie hinnangute kohaselt. kui olud jäävad äh, tavapärasteks, siis see üks euro üheksa eurot muutub ühest eurost neljateistkümne euroni, mida mobiliseeritakse tänu nendele tagasisaadavatele vahenditele, äh, mis äh, taas välja laenutatakse, võime öelda, et me võime investeerimisvahendiga edasi laenata pärast tuhande, kahe tuhande kahekümnendat aastat, kasutades ainult neid tagasisaadavaid vahendeid. ja see on väga oluline nii et äh, sellega me võime öelda, et äh, tegelikult seda on võimalik teha eel, Euroopa Liidu eelarvest äh, nullkuludega. kakssada viiskümmend miljonit eurot energiale, jah, meil on energiapoliitika, energeetikapoliitika, seal on oma nõuded. ja meie tegevuses me keskendume taastuvenergia tootmisele, kui me vaatame, milliseid projekte toodeti, toetati eelmisel aastal, siis gaasi ja söe sektoris ei toetatud ühtegi projekti, kõik projektid olid taastuvkütuste valdkonnas. me teame, kui oluline on energia, teame, kui suured on taristu puudujäägid, ülekandeliinid ja nii edasi ja nii edasi. näete, et oleme pööranud palju tähelepanu äh, riikidevaheliste, piirkondadevaheliste ühenduste parandamisele. oleme ka jaotusvõrkude ja päikeseenergiajaamade parandamisele keskendunud selleks, et energia äh, puudust leevendada. viiskümmend protsenti äh, rahvastikust ei oma juurdepääsu energiale. mikrorahastamise küsimus Teil on õigus, kõigepealt äh, antakse lepingule allkiri ja siis on äh, võimalik eraldada vahendeid operatsioonidele aja jooksul ja mõnikord see võtab aega. see on samamoodi pankadega, ka Euroopa Liidu pankadega, meie enda liikmesriikide pankadega. enne kui pank aru saab täpselt, mida vaja on, millised on nõudmised kulub aega, me tahame, et nad muudaksid oma menetlusi, me tahame, et neil oleks juhtimisstruktuur paigas ja meile vastuvõetav ja me tahame kanda hoolt selle eest, et nad valivad häid projekte ja läbimõeldult. mõningad äh, tänased koostööpartnerid ei suuda tegutseda kiiresti, võib-olla nad ei nõua piis-, tunne piisavalt hästi pankasid, tegemist on nende jaoks esimese korraga ja neil kulub natuke aega, enne kui nad äh, jõuavad äh, sellele tasemele, mida meie neilt eeldame ja äh, loomulikult risk on iga kord, kui me selliste operatsioonidega tegeleme. seda tuleb võimaldada. väga oluline on seda teha ja see on üks meie väljakutsetest ning ähm, me teeme seda äh, erinevate tasandite pankadega. me püüame võimalikult paljude kasusaajateni jõuda ja riikide ökosüsteemi arendada. nii et kogu majanduse äh, ökosüsteem võimaldab äh, rahastamis, rahastamist tagada. tõesti, me ka kogume andmeid töökohtade loomise kohta. mikrorahastamise äh, valdkonnas meil on omaenda info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 suur tänu. nagu näete, suutsite olla täpsem kui saksa või šveitsi kell. ning äh, lõpetuseks saab sõna härra Valli. ja tänased, äh, tänaseid arutelusid võtame arvesse, kui me anname omapoolse heakskiidu eelarve täitmisele. suur tänu, austatud äh, liikmetele, sekretäriaadi esindajatele, suur tänu ka tõlkidele loomulikult, ütleb esimees, suur tänu kõikidele ametnikele, te olete nagu need kolm elevanti, kellele toetub maa, ehk siis meie kolm meie parlament ja lugupeetud proua Jaola Sender, jah, kui teie lahkel loal te tänasite äh, personali ja sekretäriaati, Ameti tänasite, tänasite kõiki ametnikke, keda iganes, siis mina tahaksin teile omalt poolt öelda, et sotsiaaldemokraatide meeskonnal on uus äh, töötaja Diana Popova, keda tahaksin täna tervitada siin. Äh, tema äh, töö on kindlasti suurepärane ja vabandust, et sellega ma ületasin koosoleku aja. jah, iga päev